tere tulemast kuulamisele ENVI komisjonis, kus osalevad ka ITRE ja TRAN äh, äh, komisjonist ning Agri komisjon. Äh, nüüd räägin korraks prantsuse keeles. mängureeglid on teil selged? kakskümmend viis küsimust, üks minut viisteist iga küsimuse kohta ning nelikümmend viis sekundit lisaküsimuseks, kui te seda vajalikuks peate ja seda kõike pärast viieteist minutist sissejuhatavat sõnavõttu härra Timmermansilt. ja esimene täidesaatev komisjoni asepresident, tema portfell hõlmab kliimat, see on selge, aga rohelise kokkuleppe alla kuuluvad ka transport, keskkond, ookeanid, energia, tervishoid, põllumajandus ja ühtekuuluvus. mis tähendab seda, et äh, härra Timmermans äh, Euroopa rohelise kokkuleppe all on teil kaks kolmandikku Euroopa Liidu eelarvest teie portfellis. ja meil on äh, siin väga hea meel Henvi komisjonis, et niiviisi on korraldatud asju Euroopa Komisjonis ning kirjalikes vastustes meie kirjalikele küsimustele tegime mõningaid tähelepanekuid. Te võtate endale kohustuseks lähtuda mitmeaastasest finantsraamistikult, raamistikust sihipäraselt ning loomulikult olete te puudutanud äh, ühist põllumajanduspoliitikat, mis esimest korda kuulub nüüd ka rohelise kokkuleppe portfelli ja raamidesse ja olete äh, rääkinud sellest, et tuleb New Yorgis olla väga aktiivne raadamise teemal ja komisjon on selles vallas juba teinud oma algatusi ähm, ning ähm, sissejuhatava sõnavõtu lõpuks omalt poolt tuletaksin teile meelde, et äh, Spider-mani onu ma ei tea, kas teile meeldivad sellised kangelased, härra Timmermann, sellised kinokangelased või ka poliitikas. Spider-mani onu ütles, et suure väega tuleb ka suur vastutus. nii et teil on suur võim, nüüd tuleb siis suur vastutus oma õlgadele võtta. viisteist minutit on teil sõna. suur tänu, härra esimees. aga ma ei kavatse lõpetada oma saatust nagu härra Ben sellega, et filmi alguses juba on anutsad suur tänu selle sissejuhatuse eest. mul on tegelikult väga vähe lisada omalt poolt sellele sissejuhatusele, aga katsun siiski midagi teha. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, olen pikisilmi oodanud meie tänaõhtust kohtumist, meil on päris palju, mille üle mõtteid vahetada ning olen tulnud siia, et nõuda teie toetust ning teilt ka suuniseid. me kõik olime Euroopa valimistel maikuus kandidaadid, läksime oma kodanike ette, esitasime oma tulevikuplaane ja teie Euroopa rahva otsevalitud esindajat, saate viie aasta jooksul muuta need plaanid reaalsuseks ja mina olen siin täna selleks, et, et ma loodan, et teie annate mulle võimaluse von der Leyeni komisjonis omalt poolt samu lubadusi täita. aga see ülesanne ei ole kergete killast, see on isegi pehmelt öeldud. meie ees on lausa olemuslik väljakutse ja see, mida me peame läbi suruma, peab olema muutev olukorda. see tähendab seda, et me peame oma ühiskonna täielikult äh, uuesti uutele alustaladele saama, et me saaksime selle paremana edasi anda oma lastele, lapselastele ja tulevastele põlvkondadele. me ei saa seda asja kihva keerata. ja ma ei hakkaks siin seda diagnoosi põhjalikult lahkama, sellepärast et hakata teile teaduse sõnu kordama oleks aja raiskamine. Te kõik teate, milles probleem seisneb, meie kõik teame, milles probleem seisneb, me teame, millised sünged tagajärjed võivad sellel olla meie elupaikadele, tervisele, meie tulevikule, me teame kõik, et meie kodanikud tahavad, et me midagi kiiresti ette võtaksime, nüüd me peame tegutsema kodanikud tahavad, et Euroopa Liit tegutseks vastavalt meie väljakutse suurusjärgule kodanikud tahavad seda, et võetakse arvesse ka nende igapäevaelu praktilisi väljakutseid. Nad tahavad toitu oma lauale, nad tahavad kütet, töökohti, häid koole oma lastele, korralikku hoolekannet oma vanuritest vanematele ning äh, üldiselt nad tahavad lihtsalt ots otsaga kokku tulla maailm ja nende maailm on tegelikult üks ja sama maailm. ja ainult siis, kui mõlemad maailmad on edukad, on äh, meie projekt edukas. üks, ühte kõrvale jättes kukume läbi. ja sellepärast, kui te kinnitate mind von der Leyeni komisjoni, siis tagame ühiselt, et see muutus, mille me läbi viime, on õiglane muutus. meil on vaja tuua õiglus meie poliitilise tegevuse keskmesse ning kogu meie tulevane tegevus peab tuginema õiglase ülemineku põhimõtetele. meil on vaja siht fondi, äh, õiglase ülemineku fondi, et toetada neid kogukondi ja neid inimesi, keda see kõige rohkem puudutab, sealhulgas ka tööstuspiirkonnad, söelpõhised piirkonnad ja energiaintensiivsed piirkonnad. meie ülesandeks on selgelt ning konkreetselt näidata oma kodanikele, et roheline kokkulepe võib aidata probleeme lahendada, elu parandada. elu parandab praegu, mitte kahekümne, kolmekümne aasta pärast puhas õhk meie linnades, puhas vesi meie jõgedes, meie ookeanides, seda on meil vaja, et meie elu oleks tervem ja äh, see tooks kasu kogu inimkonnale. majandus peab tooma kasu paljudele, mitte üksikutele. töökohad peavad olema kõikidele. kokkuvõttes võib öelda, et Euroopa roheline kokkulepe peab Euroopa saama rööbastele teel kestliku tuleviku suunas ning kõik eurooplased tuleb äh, sellele reisile kaasa võtta meie ülesandeks on muuta Euroopa esimeseks kliimaneutraalseks kontinendiks. me saavutame selle aastaks kaks tuhat viiskümmend, kui me hästi planeerime ning alustame kohe. järgmised viis aastat on otsustava tähtsusega. mina teen ettepaneku kliimaseaduse kohta saja päeva jooksul ametisse asumisest, et õiguses oleks sätestatud Euroopa Liidu kahe tuhande viiekümnenda aasta kliimaneutraalsuse eesmärk. see seadus on juhtmõtteks kogu meie poliitilisele tegevusele. kohe alustan ka tööd selle nimel, et ka kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks oleksid ambitsioonid suured ja nii kiiresti kui vähegi võimalik teen õigusloomelised ettepanekud selleks, et vähendada meie heitmeid vähemalt viiekümne protsendi võrra või võib-olla isegi viiekümne viie protsendi võrra. me vaatame üle ja uuendame meie olemasoleva kliima ning energiaõigustiku ja on selge, et me peame kaaluma täiendavaid meetmeid, et oma eesmärke saavutada. puhas transport, vähem energiat tarbivad hooned, kestlikum toidusüsteem. me ei saa lubada endale seda, et jääme puhkama loorberitele. aga meil heiteks pole ka põhjust. võrreldes tuhande üheksasaja üheksakümnenda aastaga on Euroopa Liit saavutanud kakskümmend kaks protsenti kasvuhoonegaaside kärpimist. meie majandus on samal ajal kasvanud viiskümmend kaheksa protsenti. oleme näidanud, et kliimamuutuse kallal töötamine ei kahjusta meie majandust nüüd tuleb latt kõrgemale tõsta, ambitsioonid peavad kasvama ja me saame sellega hakkama. meil on olemas oskused, meil on olemas ajud, meil on inimesed olemas ning äh, nüüd tuleb veel ka poliitiline tahe äh, koondada ma võin teile neid arve ja protsente veel tuua, võin rääkida põhjalikumalt heitmetega kauplemise süsteemi laiendamisest ja nii edasi ja tõenäoliselt küsimuste kaudu ma seda ka teen. aga kõigepealt räägin sellest, mida roheline kokkulepe toob Euroopa kodanikele. kõigepealt äh, sotsiaalelamud või siis oma majaomanikud, need, kellel on raske maksta elektriarveid. üle viiekümne eurooplase on raskustes, see on minu jaoks täiesti vastuvõetamatu. me ei tohi nende energiaarveid suurendada, suurendada. me peame neid vähendama, see on täiesti võimalik, kui me oleme energia vallas tõhusamad koos liikmesriikidega ning kohalike ning piirkondlike ametivõimudega peaksime kaaluma suuremahulisi äh, renoveerimisprojekte sotsiaalelamute elanikele ning eramajade omanikele. me peaksime mõtlema isolatsioonile, äh, kahekordsetele akendele, äh, päikesepaneelidele. peaksime kasutama ära rahastamisvahendeid Euroopa Investeerimispangast Invest EU-st, et inimesed ei peaks leidma kümneid tuhandeid eurosid, enne kui nad saavad äh, asuda renoveerida. me peame pakkuma neile krediiti, et nad pärast energia kokkuhoiu kaudu saaksid kulusid katta roheline kokkulepe tähendab madalamaid elektriarveid ja mugavamaid majasid, sellest võidavad kõik. avalikud hooned nagu koolid ja haiglad peaksid samuti saama toetust. energiatõhususe parandamise kaudu võime saada rohkem rahalisi vahendeid haridusse ning tervishoidu ja kogu see renoveerimine looks kohalikke ning stabiilseid töökohti, neid ei saa välja viia Euroopast. riiklikud algatused, kohalikud töökohad, mida toetatakse avaliku ning erarahastamise kaudu ning Euroopa toetusprogrammide kaudu, selleks, et jagada teadmisi ning võimekust. just nii peab Euroopa roheline kokkulepe inimestele kasu tooma, otseselt, minu arust kallid sõbrad, meie kodanikud elavad üha rohkem linnades, aga neile meeldib nautida loodust oma vabal ajal. ja nad tunnevad muret selle pärast, mis nende ümber toimub ja kuidas äh, see mõjutab ökosüsteeme nendest kaugel. me kõik oleme mures, tõsiselt mures. olgu siis tegemist linnade ja mesilastega linn, lindude ja mesilastega linnades või maapiirkondades või kalade ja korallidega meie ookeanides, äh, metsadega ning äh, metsloomadega kaugetes maailma osades. me tapame neid murettekitava kiirusega. see tuleb peatada. sellepärast oleme teinud ettepaneku bio, mitme, bioloogilise mitmekesisuse strateegia jaoks kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks. Euroopa Liit peab olema järgmisel ÜRO äh, bioloog-, bioloogilise mitmekesisuse konverentsil olema ambitsioonikal. me peame olema liidrirollis kogu maailmas. seda teed saame juhtida aga siis, kui keskendume näiteks äh, toidusektorile põllumajandustootjalt lauale on üks suurepärane algatus. Amazoni metsade põlemine on murettekitav areng ning on toonud meile selgelt kohale selle teadmise, kui ohtlik see on. keegi ei saa öelda, et see pole meie asi. Need on tegelikult ülemaailmsed varad. aga me ei saa näpuga näidata teistele, kui me ise teeme liiga vähe. nii et minu mõte on järgmine. puud puhastavad õhku jahustavad lahu, jahutavad linnasid, leevendavad heitmeid ja tekitavad meile heaolut. alustagem siis metsade taasistutamise projekti, massiviisilist taasistutamise projekti Euroopas. taastagem oma metsad, loogem rohealad linnadesse, muutkem sellest Euroopa plaan, nii et et kõikides linnades, kõikides piirkondades oleks võimalik jagada kõige paremaid ja kõige edukamaid tavasid kogu Euroopa Liidus. roheline kokkulepe ei peaks tähendama mitte ainult rahvusvahelisi bioloogilise mitmekesisuse konverentse üle kogu maailma. kõik peavad selles osalema, käegakatsutavalt. ja sellisel moel on tulemused ka kohe nähtavad roheline kokkulepe peaks tooma kasu ka meie kodanike tervisele. sellepärast me peaksime liikuma null heitmega, null saastega keskkonna suunas me peame tegelema õhukvaliteediga, vee kvaliteediga, ohtlike kemikaalidega, endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalidega, mikroplastidega. kas te teate, et saaste tapab kõige rohkem inimesi Euroopas, üle neljasaja tuhande enneaegse surma on põhjustatud halvast õhukvaliteedist. kuidas saab sellise asjaga leppida? selleks, et emakest maad kaitsta, peame peatama piiratud ressursside ületarbimise. me peame ringmajanduse viima uuele tasandile, keskenduma kestlikele toodetele, heitmete ärahoidmisele, prügi ärahoidmisele, kasutama kogu süsinikuvaese majanduse potentsiaali. teeme ettepaneku uue ringmajanduse tegevuskava kohta, keskendume kestlikele toodetele ning ressursside kasutusele, iseäranis ressursiintensiivsetes sektorites, nagu näiteks tekstiilisektor ning ehitussektor. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, transport on üks kõige saastavam sektoreid meie majanduses, sellega tuleb tegeleda. kogu Euroopas inimesed sõltuvad oma autodest, need on olulised nende igapäevaelus, mõnikord isegi nende töös, ma tean seda. ja ma ei tahagi tegelikult autovabat Euroopat, ma tahan heitmevabasid autosid Euroopasse ning ma tahaksin, et inimesed kasutaksid puhast ühistransporti. me peame heitmeid kärpima lennundussektoris, merendussektoris, kui me tahame saavutada oma kliimaeesmärke ning selleks on vaja mitmeid äh, hoolikalt valitud äh, töövahendeid, me peame investeerima näiteks oma raudteesse, miks inimesed äh, rohkem ootavad lennujaamas lennukeid kui näiteks rongis sihtkoha poole liikudes, sellepärast et me ei maksa neid väliskulusid ja samal ajal me tekitame võlgasid emakese maa krediitkaardile ja tal ei ole enam võimalust seda võlga tagasi maksta. see peaks olema ähvarduseks transpordisektorile, vastupidi, see on pakkumine, ma tahan anda väe sellele sektorile, et nad töötaksid välja tõhusad äh, taskukohase hinnaga sõidukid ning taristu. ma tahan, et Euroopas oleks parim transpordisüsteem kogu maailmas. roheline kokkulepe on edukas ainult siis, kui kõik eurooplased äh, on osake sellest kokkuleppest. kui me toome selle rohelise kokkuleppe koju, meie oma kodudesse selleks, et seda projekti inimestele koju kätte tuua, muudame Euroopa kliimapakti rohelise kokkuleppe nurgakiviks. kliimapakt hõlmab algatusi ning lubadusi kogukondadelt, ettevõtetelt, naabruskondadelt, jagada tuleb teadmeid, üksteist tuleb aidata, inspireerida heade tavade kaudu ning tulemuste kaudu. vaadake, mida teie olete saavutanud Euroopa Parlamendis näiteks sedakorda ma hääletan kampaania kaudu, vaadake, mida on teinud regioonide komitee, vaadake, mida on teinud linnapead oma algatuse kaudu vaadake, mida on teinud vabaühendused oma konkreetsete lahendusettepanekute kaudu. aga vaadake, vaadake ümberringi ennekõike seda, mida meie lapsed teevad. Nad on ülemaailmse liikumise loonud, et selleks, et muuta maailma paremuse poole. kõik saavad oma eeskujuga teistele eeskujuks olla. head valikud kutsuvad üles neid valikuid järgima. Pole midagi suurepärasemat, kui äh, ammutada inspiratsioone oma lastest. kallid sõbrad ma olen äh, rääkinud teile peamiselt, mida meil on vaja teha Euroopas, aga me peame veenma teisi, et ka nemad oleksid ambitsioonikamad ning täielikult pühendunud kliimadimoplaatiale ning kestliku arengu eesmärkidele. rohelise kokkuleppega võib Euroopa olla teistele eeskujuks, aga me peaksime olema valmis ka selleks, et me kaaluksime teisi vahendeid, nagu näiteks äh, süsiniku piirimaks äh, selleks, et tekitada võrdseid mängureegleid Euroopa ettevõtete jaoks, kui teised riigid ei ole valmis olema sama ambitsioonikad. me oleme suureks gigandiks ja hiiuks majanduslikult, meie võime kasutada oma kaubandussuhteid ning kasutada oma mõjuvõimu. me peaksime tegema seda koos veenvate argumentidega, et näidata, et lõppkokkuvõttes on sellistest algatustest meile kõigile kasu. austatud esimees, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, meie eesmärk on pikaajaline, aga meil tuleb ka stiimuleid välja töötada lühikeses perspektiivis väga tore on, kui me tahame maailma lõppu ära hoida, aga me peame hoolitsema nende inimeste eest ka, kes ei tea, kuidas kuu lõpuni ots otsaga toime tulla. Need muutused, mida meil vaja läheb, on enneolematud. meil on vaja koostööd, otsusekindlust, leidlikkust. ja kindlasti ei ole see lihtne ülesanne ma ei ole näinud Euroopas kunagi midagi, mis oleks lihtne, vähemalt mitte midagi väärtuslikku, kõik, mis on väärtuslik, on olnud keeruline aga see on meie väljakutse, selleks me olemegi siinkohal. kui kõik oleks kerge ja oleks vaja ei parlamenti ega komisjoni, just keerulisuse pärast on seda vaja. aga ka sellepärast, et see on õige. mina tahan olla siin täna teie ees partnerina, sõbrana, et vastata teie küsimustele ning teha teiega koostööd helgema tuleviku nimel äh, Euroopa kodanike jaoks, kes on meid siia toonud. aitäh! So we are going to, <clears throat> to start with the first round. alustame esimese küsimuste vooruga, sõna saavad koordinaatorid või nende esindajad, kõigepealt Rahvapartei Ester De Lange. jah, aitäh, esimees. tere tulemast, Franz Timmermans me oleme näinud ja ka täna kuulnud jällegi teie lingvistilist repertuaari ja olen veendunud, et te jätkate seda veel ja just sellepärast küsin teie käest ka hollandi keeles. Te kirjutate kirjalikes vastustes, et teie vanemad ja vanavanemad nägid, kuidas energiaüleminek käib, sellepärast et Lõuna-Limburgis pandi söekaevandused kinni. me kõik teame, et Äh, äh, söekaevanduste kinnipanek mõjutab väga palju inimesi. minu isa töötab ka ühes sellises piirkonnas. tahaksin, äh, on täiesti selge, et meie peame neid inimesi aitama, on väga tähtis, et me tööstuses ka töökohti alles hoiaksime mm Rahvapartei jaoks äh, tööstuspoliitika ja keskkonnapoliitika, mis on suurte eesmärkidega, on väga tähtsad, neid tuleb äh, omavahel ühendada. tööstus ja keskkonnapoliitika peavad käima käsikäes ja sellepärast meil on konkreetne küsimus. kuidas te teete koostööd äh, asepresidentide Dombrovskise ja Vestageriga selleks, et saavutada neid sünergiaefekte? Um, fijn dat ik ook in Nederlands uh, mag antwoorden. nii tore, et ma võin ka hollandi keeles vastata. jah, tõesti, mina olen söekaevanduspiirkonnast pärit, minu vanaemad ja vanavanemad töötasid seal ja olen pärit Heerle linnast ja toona oli see Hollandis äh, rikkuselt teine linn. nüüd viiskümmend aastat on söekaevandused kinni olnud ja viis kõige vaesemat linna on Kerkraide, Brünse ja Heerle ehk needsamad söekaevanduspiirkonnad nii et isegi Hollandis on võimalik näha, et seda üleminekut ei saa alati hästi läbi viia, kui vaadata Galiitsiat äh, või Sileesiat äh, või ka Kreekat ja Saksamaa äh, söekaevandusi, kus veel on söepiirkonnad, kus sõltutakse söekaevandusest, siis see on selge, et see üleminek ei ole lihtne. me peame olema ettevaatlikud, see üleminek on väga paljude jaoks nii suur ülesanne, et nad ei tahagi seda teha. just sellepärast ongi meil kohustus eh, nendesse piirkondadesse uut majandust viia. ilma uue majanduseta ei ole see võimalik. see uus majandus, uued tehnoloogiad peavad sinna kohale jõudma. ja just selle jaoks ongi volinikud Vestager ja Tomtsorovskis vajalikud, et meil oleksid eh, sellised ka kooskõlastatud plaanid, mis arvestavad eh, turuoludega, sinna kuulub ka Junckeri kava ja peale selle tuleb vaadata ka neid asju, mida siiamaani pole rahastatud. söekaevandajad, äh, kelle ümberkoolituse äh, eest ei maksta. me peame seda tegema maksumaksja rahaga kogu komisjon peab sellega tegelema. tegemist on esimese korraga, kui saad olla edukas ainult siis, kui kõik äh, töötavad selle nimel põllumajandus, tööstus, söekaevandused ja teised tööstusvaldkonnad. seda ei ole mul võimalik teha üksi, ainult koostöös teiste kolleegidega. tahaksin konkreetsemalt teie käest teada saada. Te mainisite Silesiat äh, Poolas. selles piirkonnas äh, söekaevanduste kinnipanemisega järgmise kümne aasta jooksul lähevad kümned tuhanded töökohad kaotama. ja kui vaadata ka teisi piirkondi, siis need need on põhiliselt Kesk- ja Ida-Euroopas ja Kesk-Hispaanias. ja need inimesed tõesti soovivad, et neid koolitatakse ümber selleks, et nad ei kaotaks oma tööd ja üleminek oleks võimalik. olen kuulnud ka teistest kolleegidest, kes räägivad õiglase ülemineku fondist, kuid nendest vahenditest ei piisa selleks, et rahaliselt neid inimesi toetada. vahendeid on rohkem vaja. jah, võib-olla me siin peaks olema vähem aktiivsemad siin Lääne-Euroopas. mida me peaksime tegema rohkem siin, et tõesti oleks võimalik näha, et see, mida me ütleme, on ka tõsi, tõesti. Poolas, Slovakkias, Hispaanias, Kreekas, Saksamaal väga paljudes liikmesriikides teatatakse väga hästi, et on vaja loobuda söe kaevandamisest ja tõesti, nendele riikidele tuleb pakkuda perspektiivi eh, selleks, et nad saaksid uuele tehnoloogiale üle minna, uuele majandusele. selles on väga palju uusi võimalusi. Poola ja Slovakkia tööturg on väga soodus praegu. nii et eh, väga lihtne on öelda, et jah, et töökohad lähevad mujale. ei, ei, me peame mõtlema, et ka nendele piirkondadele tuleb leida uus tulevikuperspektiiv. kui sa seda soovid teha, siis on võimalik ka sisse viia uus ringmajandus ja selle kaudu uued perspektiivid. ja siin on vaja tõesti leida Euroopa Liidu vahendeid. me peame hoolitsema selle eest, et kõik Euroopa osad oleksid osa üleminekumeetmest selleks, et kogu tegevus oleksid suunatud siis tõesti nende piirkondade aitamisele. siis on võimalik ka rohkem erasektori raha leida, avaliku sektori raha leida, Euroopa tasandi raha leida ja ma arvan, et need arutelud, mis tulevad mitmeaastase finantsraamistiku üle, ka seal on meil võimalik äh, veenda nõukogu, et see, mida parlament küsib ja mida komisjon on valmis andma, on ka tõesti vajalik selleks, et Euroopa majandus oleks öö, äh, tugev. härra Timmermans, tunnetan teile meelde, et teil on vaja kõneajast kinni pidada. nüüd sotsiaaldemokraadid ja kolleeg Jütelund, palun ställande vice ordförandekandidat. Eh, jag pratar på svenska idag, lite av nyfikenhet om jag också får svar. aitäh, asepresidendikandidaat. Eh, mind täitsa huvitab, eh, et ma küsin rootsi keeles, et kas ma saan nüüd teilt ka vastuse rootsi keeles. järgmisel viiel aastal juhite teie meie rohelist üleminekut, see on üks olulisemaid üleminekuid Euroopa Liidu ajaloos mina soovin, et selles töös teie olete Greta Thunberg äh, ülejäänud volinike vastu. kodanikud ja eelkõige noored inimesed, kes streigivad kliima nimel, nõuavad, et Euroopa Liit oleks resoluutsem ning tegutseks ja tegutseks kohe. et me suudaksime öö, äh, jääda ühe koma viie kraadi piiresse. Euroopa Liit peab öö, äh, kokku leppima, et me suudame kahe tuhande viiekümnendaks aastaks öö, saada kliimaneutraalseks, aga me peame olema isegi ambitsioonikamad ning eh, seadma tähtajaks kahe tuhande kolmekümnes aasta. komisjon on ette pannud kahefaasilise lähenemise kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärkideks ning see tekitab muret nii poliitiliselt kui praktiliselt. ma tahaksin teada, kas teie võtate vastu selle väljakutse, et esimese saja tööpäeva jooksul komisjonis tulete te välja eelnõuga, millega tõstetakse kahe tuhande kolmekümnenda, kolmekümnenda aasta eesmärk Euroopa Liidu jaoks viiekümne viie protsendini. mikrofon. meie argumendid on veenvamad, kui me, nad põhinevad faktidel ja teadusel. seda me praegu teemegi, kogume infot. mina isiklikult oleks väga üllatunud, kui see info tooks kaasa mingisuguse muu tagajärje kui see vähemalt viiskümmend viis protsenti vähendamist kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks, aga mu positsioon on tugevam, kui see põhineb nendel analüüsidel, mida me praegu läbi viime. seetõttu komisjonina ütlesime me viiskümmend, eelistatavalt viiskümmend viis, aga kõigepealt uurime asja. olgem ausad, ma oleksin väga üllatunud, kui tulemus oleks midagi muud kui vähemalt viiskümmend viis protsenti kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks. ning seda me peamegi tegema. Äh, kõigepealt alustame kahe tuhande kolmekümnendast aastast ning siis vaatame aasta-aastalt tagasi tänapäeva. Äh, äh, siis me saame otsustada täpselt, milliseid otsuseid me vastu peame võtma, et neid eesmärke saavutada me peame täpselt teadma, mida me teeme, peame tegema homme, saja päeva pärast, järgmisel aastal ja nii edasi. aitäh selle vastuse eest. loomulikult äh, soovin esitada lisaküsimuse. millal need analüüsid valmivad, äh, mis peaks toetama seda otsust, mida te arvate, äh, mis, mis teie arvates tuleb vastu võtta ning veel üks küsimus, mis puudutab meie tarbijaid Nemad soovivad teha informeeritud kestva, kestvaid otsuseid ning nad soovivad teada, millised on nende otsuste keskkonnamõjud. see puudutab tooteid nii Euroopa Liidus, kuid ka, aga ka neid tooteid, mida me impordime väljaspoolt. viimastel aegadel oleme näinud, et tarbijatepoolne nõudlus on toonud kaasa selle, et jaekauban-, sektor üritab tagada, et tooted on toodetult kestlikult. Äh, kes, äh, kas komisjon kavatseb äh, tagada sellise lähenemisega nendele toodetele, mis on toodetud väljaspool Euroopa Liitu ja siia imporditud, et me oleksime vastutustundlikud läbi terve tarneahela? esiteks, kui me soovime olla maailmas liidripositsioonil, siis peab meie, peame me faktid kokku saama ennem kopi kohtumist Glasgow's. me ei saa Glasgow'sse minna niimoodi, et ütleme, et me veel täpselt ei tea. see on minu ambitsioon. loodetavasti suudame seda saavutada. teine küsimus, jah, komisjoni, tarbijaid on vaja paremini teavitada, ainuke põhjus, miks me saime läbi suruda et, väga kiiresti eduka plastistrateegia, tule, tulenes sellest, et tarbijad teadsid plasti ohtlikkusest ning soovisid, et me midagi ette võtaksime ma olen kindel, et tarbijad soovivad teada, et see, mida nad panevad oma lauale, et süüa, äh, ei ole toodetud näiteks metsade maharaiumise läbi. tarbijad tahavad seda teada ning ma tahaksin neile kunagi öelda, et jah, see on äh, saavutatud ilma metsade maharaiumiseta, praegusel hetkel me seda teha ei saa, aga tulevikus loodetavasti sest kaheksakümneprotsendiline äh, metsade maharaiumine on selle tulemus, et me toodame toitu. vahel on see, vahel on see otseselt seotud metsade maharaiumisega, vahel aga tuleneb meie loomasööt sellest. For Renew Nils Torvalds. Nils Torvalds, uueneva Euroopa nimel. aitäh, härra esimees no,. räägiksin öö, öö, alustaksin nii-öelda ajalehe pealkirjast Tere tulemast Jens äh,, härra Timmermansi show'sse. komisjonist tulenev info näitab, et kõik sisulised muutused öö, tuleb sisse viia pärast kahe tuhande kolmekümnendat aastat, sest siis on olukord hoopis teistsugune. milline on teie arvates õige viis edasi tegutseda? mis puudutab meie kliimategevust, ETS-i, äh, LULUCF-i ja muud, äh, äh, mis puudutab meie kliimategevust, kas seda kõike tuleb teha pärast mõjuanalüüsi või me peame ära ootama selle kahe tuhande kolmekümnenda aasta analüüsi ja siis saame hakata tegutsema ja sisse viima muudatusi ka teistesse õigusaktidesse. kui mitte, siis hakatakse teid tõenäoliselt süüdistama mit-, ebatäpses õigusloomes ning ettevõtted süüdistavad, et nad ei saa teha investeeringuid ning teisel puhul süüdistatakse teid, et te ei mõista seda, mis on ilmselge. kumma tee te valite? Um, I think it's not um, uh, digital minu arvates ei ole valik ühe või teise vahel. ma arvan, et peab olema segu mõlemast, me peame pikendama, e-, laiendama ETS-i teistesse sektoritesse nagu lennundus või merendus. aga ma arvan, et meil on olemas ka olemasolevas õigestikus võimalused kehtestada ka karmimad heitenormid näiteks uutes valdkondades. me peame üle vaatama ka oma energia ja muud direktiivid paljud direktiivid tuleb üle vaadata, aga minu arvates me ei pea valima ühe või teise vahel. meil saab alati olema selline meetmete segu, aga me ei tohi raisata aega. muuseas, ma arvan, et tööstus on ka olukorda mõistnud. mõistmine süveneb järjest üle maailma tööstuses, et me peame tegutsema karmimalt ja leidma, panema paika veel karmimad normid ning äh, uus kliimapaneeli raport näitab seda ka, kui me soovime piirduda ühe koma viie kraadiga, siis peame me tegema rohkem kui senini. vahel tähendab see seda, et muudame olemasolevat õigustikku, vahel uusi õigusakte, aga me peame seda tegema teiega koos, see on selge. ma olen näinud, et, et Euroopa Parlament ja isegi nõukogu suudab tegutseda väga kiiresti, kui avalikkus seda meilt nõuab ning asi on kiireloomuline, seetõttu ma selle üle väga ei muretse uh,. aitäh. E, sellel teemal on loomulikult ka oma eelarveline mõõde. mikrofon, palun. Could you speak closer to your mic, please? palun rääkige mikrofonile lähemal. keegi lülitas selle välja. meil on vaja umbes kakssada miljardit igal aastal et teha seda, mida me peaksime tegema. ja liikmesriigid on peaaegu sama ihnsad nagu hollandlased. ehk siis midagi te peate nüüd ette võtma, et äh, panema, et panna äh, nõukogu maksma, sest ilma me ei saa. jah, absoluutselt aga ma nägin ka Hollandi ministri poolt alla kirjutatud kirja, et me peame jõudma üle viiekümne viie protsendini kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks, seitse ah, ministrit kirjutas veel sellele alla. seega liikumine toimub isegi Hollandis, kus loetakse igat senti. ma arvan, et meil on võimalus tulla välja MFF-i ettepanekuga, kus öeldakse, et olgu, see on võib-olla natukene rohkem, kui te soovisite kulutada, rohkem kui üks koma null protsenti, aga kui me kulutame rohkem, siis me aitame Euroopal tõesti üle minna jätkusuutlikule majandusele palju kiiremini ja muuta see muutus ka kodanikele ja tööstusele atraktiivseks. ma arvan, et erinevad riigid, kaasa arvatud loodetavasti minu oma, on sellise lähenemisega nõus you. So another Dutch perspective. aitäh, veel Hollandi perspektiivist pasaikud. In the back of you uh,, Mr Timmermann. aitäh, istun siin teie selja taga, härra Timmermans, tere õhtust, aitäh sissejuhatuse eest ja väga inspireeriva Äh, rohelise kokkuleppe esitluse eest. ma tahaksin rohkem keskenduda sellele, mida me järgmisel aastal saame oodata, sest see on see aasta, kus me peame tõesti tulemusi näitama, enne kui me hakkame siis ametlikult Pariisi kokkuleppest rääkima. Teie ütlesite, et teid ei üllataks, kui tulemuseks oleks äh, miinus viiskümmend viis protsenti. tahaksin teada ja teilt ka kinnitust, et meil ei oleks sellist kahesuunalist lähenemist, sest te ütlete alguses, me teeme kõigepealt viiskümmend protsenti, siis viiskümmend viis protsenti. seda aga ei ole võimalik selle aasta jooksul saavutada. Te ütlete, et meil on vaja analüüse, aga komisjon on väga palju juba analüüsinud ja öelnud, et et praegu juba miinus nelikümmend kuus protsenti Euroopas oleks saavutatav ja kui söekaevandused ka veel juurde haarata, siis tegelikult me juba saaksime öelda et, et viiskümmend viiskümmend protsenti on saavutatud, nii et viiskümmend protsenti ei ole enam väga suur eesmärk. nii et siin võiks juba öelda, et see oleks miinus viiskümmend viis protsenti, kui te teete oma õigusloomelise ettepaneku järgmisel aastal. kas me võiksime selle panna mustvalgelt kirja, et see oleks selge um,? Bass is bass. Great. bass nagu bass ikka, suurepärane, suurepärane küsimus. minu seisukoht on järgmine olen nõus, kui te ütlete, et meil ei ole piisavalt aega kahele erinevale lähenemisele. aga samal ajal öelda, et neljakümne, astmeliselt minna nelikümmend viis, viiskümmend, viiekümne viiele protsendile, siis tegelikult hakkad nõudma väga äh, karme lisameetmeid ja sa ei saa oodata komisjonilt, et ta seda hakkaks analüüsima ja selle võimalikkust, aga see on tegelikult just see, mida me hakkame tegema, seda lubas ka Ursula von der Leyen parlamendi ees ja sellepärast kordan veel kord, et minu jaoks on tähtis, et Euroopa Liidul oleks seisukoht, millega me oleme maailmas esirinnas ja ma ütlen teile, et me peame olema valmis olema enne Glasgow kokku kohtumist järgmisel aastal, kliimakonverentsi siis. ütlen seda väga selgelt, et minu arvates oleks väga üllatav, kui me jõuaksime ükskõik millisele teisele järeldusele kui see, et meil on vaja vähendada viiskümmend viis protsenti, aga see oleks veenvam, kui me saaksime näidata, mida see täpselt tähendab. meil on vaja seda analüüsida ja meil on selleks ka aeg ning me teeme seda põhjalikult. aitäh! ma ei hakka siin äh, kahe tuhande kolmekümnendast aastast rääkima, aga ma tuleksin selle kliima õigusloomise ettepaneku juurde, et saja aastapäeva äh, saja päeva juurde. räägitakse siin kliimaneutraalsusest, aga tegelikult eelmine komisjoni kolleegium juba leppis selles osas kokku. nii et mida me saame siis oodata kliimakokkuleppest, mida te välja pakute? ja ma tahaksin teid isegi aidata selles, näiteks uued Euroopa Liidu turud võiksid aastal kaks tuhat nelikümmend olema äh, heitmevabad, siis rahvusvahelise laevanduse heitmete vähendamist üle kaheksakümne protsendi, samamoodi viiskümmend viis protsenti vähem heitmeid lennunduses aastaks kaks tuhat viiskümmend. kas need on need ettepanekud, mida võib oodata rohelise kokkuleppe ettepanekus, hoolitsemaks sellest, et ka transpordisektor hakkab edasi liikuma? ja kas me saame ka tõesti hoolitseda selle eest, et vastutus selle eest jääb kliima peadirektoraadi kätte, sest siin on väga palju heitletega kauplemise süsteemi osas pingutada kõigepealt peame olema väga selged, meil on vaja lisameetmeid väga paljudes sektorites, kaasa arvatud lennunduses ja merenduses. teiseks, see on midagi, mida peab väga põhjalikult äh, analüüsima, et kui palju saab sinna kliima õigusandlusesse sisse panna. ei taha, et see oleks selline tühi koor, et aastal kaks tuhat viiskümmend oleme kliimaneutraalsed. teiselt poolt on aga küsimus ka selles, kui palju sa annad liikmesriikidele manööverdamisruumi selleks, et nad saaksid vastavalt riiklikule tegevuskavadele öö, ähm, paika panna siis äh, seda, mis vaja teha selleks, et seda eesmärki saavutada. Need äh, signaalid, mis oleme teilt saanud, on väga selged ja need aitavad meid. aga ma tahaksin parlamendi ette tulla ettepanekuga, mis läheb nii kaugele kui võimalik selleks, et me ei paneks täpselt paika seda, kus me peame olema aastal kaks tuhat viiskümmend, vaid et mis me peame ka tegema vahepeal selleks, et seda eesmärki saavutada aastal kaks tuhat viiskümmend. aitäh, ID fraktsioon ja Silvia Saldone, palun. Buonasera. Signor Timmermans, questa commissione sembra davvero pendere dalle labbra di Greta Thunberg. aitäh, härra Timmermans tõesti, see komisjon sõltub väga palju Greta Thunbergist, aga on väga palju õpilasi, kes käivad demonstratsioonidel ja tegelikult päris täpselt ei tea, miks nad seal on. Te ütlesite, et üheks teie prioriteediks on äh, kliima, aga ka tervis ja toiduainete tarnekindlus. kas te olete ka välja arvutanud, mida see tähendab, et me oleme aastal kaks tuhat viiskümmend kliimaneutraalsed, seda siis maailmas, kus mitte mingeid kasvuhoonegaase ei ole? mõned, selleks, et meil ei oleks heitmeid, peame me umbes ühe megatonni võrra vähem naftat iga päev tarbima. see tähendab seda, et mida, mida see siis täpselt tähendab, toon teile mõned näited. näiteks, et kolm uut tuumajaama tuleks iga kahe päeva pärast tööle võtta. meil oleks vaja tuulegeneraatoreid juurde. nii et ma arvan, et Hiina ja India on need, mis peaksid nüüd edasi ette võtma midagi. Nemad on viimaste kahekümne aasta jooksul üle kahesaja protsendi oma heitmeid suurendanud. miks te ei öelnud midagi ka teiste Euroopa riikide kohta, näiteks Balkani riikide kohta? me peame üles ärkama, ka teie ja Kreeka, Euroopa ei ole süüdi. Äh, teil jääks nagu mulje, et te päris täpselt ei saa aru, mida te kavatsete ette võtta, mis on selle rohelise kokkuleppe tagajärjed, te peate hoolitsema selle eest, et eesmärgid, mille te püstitate, ei oleks ideoloogilised ja tegelikult täiesti saavutamatud. kui nõrgad peavad olema argumendid kui inimesed hakkavad ründama kuueteistaastast tüdrukut. Che vergogna quando vedo i tweets di uno che... milline häbi, kui ma loen säutsusid kelleltki, kes peaks olema maailma kõige võimsam mees. me, tüdruk, kes teeb ainult ühte, ütleb, et tehke midagi ja tehke kohe Gretal on õigus. Gretal on õigus. mina olen väga uhke meie laste üle, kes täpselt niimoodi käituvad. just nüüd peame midagi ette võtma, kohe. ütlen veel midagi. aastaid räägiti meile, et me ei saa mitte midagi teha, kõik on raske. vaadake natuke enda ümber ringi, alternatiivsed energiaallikad, kui kaugele nad on arenenud äh, kui palju neid kasutatakse. uued energiaallikad on odavamad kui vanad ja nüüd te tahate Itaaliasse minna, itaallastele selgitada, et rannad peaksid jääma nii, nagu nad praegu on. kas see oleks itaallastele vastuvõetav? ma arvan, et ei. ja teie tahate Itaaliasse minna ja öelda lastele, et nad surevad ainult sellepärast, et õhk on must. isegi kui teaduslikud andmed ei oleks õiged, on meil siiski ülesanne, ülesanne meie laste ees. me peame neile tagama puhta keskkonna, just sellepärast meil ongi seda muutust vaja. Grazie, l'ho sopravvalutato, l'ho dato dello studente, lo studente normaal-. suur tänu. ma arvasin, et äh, Te olete vähemalt ülikoolis käinud ja teate, kuidas vastata küsimustele. Te tegelikult tegite siin ainult propagandat. kui nõrk peab olema komisjon, kui äh, te keskkonnast rääkides peate ennast peitma kuueteistaastase tüdruku taha? näiteks äh, plastprügi äh, tuleb suures osas Aasia riikidest, te peate pöörduma nende poolu siin on juba öeldud, et äh, massi suremine on alanud just sellesama plastiprügi pärast. siin on keskendutud just fanaatilistele seisukohtadele. kas komisjon äh, tahab äh, olla see, kes ütleb, et ei mingit edusamme, hakkame uuesti kaarikutega sõitma või te tahate lihtsalt mingit tühja sõnu teha? härra Timmermans kas te tõesti arvate, et plastpudelid Itaalia randades on Hiinast millest te üldse siin räägite? see on see, mida meie siin Euroopas oleme teinud ja peame tegema. meie peame ise oma keskkonna puhtana hoidma. ma lähen Itaaliasse, lähen ka teie valijate ette ja räägin nendega sellest, kas te tahate puhast keskkonda, jah või ei. kui tahate, siis peame oma käitumist muutma, majandus peab muutuma, autotööstus peab muutuma sest äh, heitmevabad autod on võimalikud ja sellepärast peame me seda kõike üheskoos sisse viima praegu otsekohe. okei okay., so uh, for the ECR. järgmiseks ECR fraktsiooni Aleksander Vondra, palun. Well, welcome in the revolution, it's <laughs> heated. tere, tere tulemast revolutsiooni atmosfäär on kuum ja dünaamika on hämmastav. vähem kui aasta tagasi, selle aasta alguses ütlesid ametist lahkuvad volinikud, et ei ole vajalik ega ka võimalik suurendada kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärke, siis juulis Ursula von der Leyen lubas tulla välja kavaga, kus tõstetakse kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärke viiekümne viie protsendini teatud tingimustega. ning nüüd olete te kaheksa riigi poolt järjest suurema surve all leppida tingimusteta viiekümne viie protsendiga. sooviksin väljendada oma sügavaimat muret. ma olen mures, et see läheb meie ühiskonnale rohkem maksma, kui me, nad suudavad kanda. see mõjutab kõiki inimelu valdkondi nagu elamumajandus, küte, transport, toit ning keskmise sissetulekuga pered ju isegi kannatavad, nemad peavad kandma kogu seda raskust, mis tuleneb kõrgematest hindadest. kas sotsiaaldemokraadina soovite te seda? kas te tahate kollaveste näha üle Euroopa? me peame ju tegelikult äh, kõigepealt arved kokku lööma, ennem kui maja ehitame. kõigepealt tahaksin öelda, äh, härra Vondra, me tunneme üksteist juba tükk aega, ma tahaksin väga austada teda, äh, tunnustada teda selle eest, mida ta tegi sellel ajal, kui tema riik veel ägas diktatuuri all, tema võitluse eest. aga selles küsimuses oleme me eriarvamusel sellepärast ma oma sissejuhatavas sõnavõtus mainisingi elamumajandust ja sotsiaalmaju. kui me saame soojustada maju, kasutada katustel kui võimalik päikesepaneele, mille eest võib-olla elanikud ei saa maksta, aga me saame neid aidata, siis nende energiaarved märkimisväärselt vähenevad ja vähenevad ka heitmed. ma ei varjagi, ja teil on täiesti õigus et kui me võtame neid keskkonnameetmeid vastu ilma, et me vaatame näiteks üle maksupoliitika, siis inimesed tõesti kannatavad, aga me peame üle vaatama ka oma maksusüsteemid. me maksustame valesid asju. ma arvan, et me peame tulema välja veenvate argumentidega liikmesriikide jaoks, et tuleb muuta ka oma äh, maksusüsteeme, mis suudab leevendada vägagi tavaliste kesk- ja madalama sissetulekuga inimeste olukorda. ning teisalt, ning ütlen nüüd ausalt teie ees välja, et kui me midagi ei tee, siis vaadake, mis toimub meie kliimaga. vaadake, mis toimub meie loodusressurssidega. vaadake, kuidas see hakkab looma konflikte ning kes siis kannatavad, kui meie äh, linnades ei ole võimalik enam elada? kõige vaesemad inimesed. sest nad ei saa kuskile mujale kolida. jah, sotsiaaldemokraadina arvan ma, et nii on edasi äh, liikuda õige. jah, need olid ilusad sõnad, aga ma äh, sooviksin kõigepealt numbreid näha ennem lubadusi. ja nende lubaduste taga praegu mingisuguseid numbreid ei ole. kui me teeme midagi sellist, mida teised nagu India, Hiina, Hiina, Venemaa, USA ja Brasiilia äh, Äh, ei tee, siis jah, eeskuju näitamine on küll tore ja idealistlik, aga see on põhjendamatu. milline on meie võime sundida neid äh, meile järgnema? kas te soovite neile sõda kuulutada? European... samu argumente kasutati siis, kui Euroopa Liit lõi ühisturu. täpselt samu argumente meil on kõrgemad standardid, me oleme liiga kallid, ülejäänud maailm meid ei järgi ja nii edasi. nagu siseturuga äh, on läinud, soovivad ju teised äh, maailma riigid äh, siin tegutseda, siia oma kaupu müüa ning meie kõrgemad standardid muutuvad maailma standarditeks, kui me tegutseme õigesti, aga teisalt loomulikult on meie argumendid nõrgad, kui me ei suuda teisi suuri maailmas veenda samas suunas liikuma, aga ma olen optimistlikum kui teie. jah. mujalt maailmast tuleb üheksakümmend protsenti heitmetest, aga me peame neid veenma. hiinlased ei soovi ju lämbuda, nad ei soovi veest ilma jääda ning võib-olla saame nendega koos töötada USA puhul jah, föderaalvalitsus ei ole meiega ühel poolel, aga kui rääkida osariikide ja linnadega, siis on asi teistsugune. seega me saame veenda teisi. ma tõesti usun, et meie moraalne ja poliitiline kohustus on seda teha, mitte ainult nendel põhjustel, mida ma mainisin, vaid ka rahvusvahelise stabiilsuse tõttu kui me siin poliitiliselt ei tegutse, tekivad konfliktid, hakatakse pidama sõdu vee pärast, kui me ei muuda oma ühiskondade käitumist <clears throat> aitäh, nüüd kuue nimel Silva Modig. härra Timmermans, puhun soome. räägin soome keelt, lugupeetud asepresidendikandidaat härra Timmermans. Te ootate teaduslikke andmeid selle kohta, et kahe tuhande kolmekümnenda aasta Äh, heitmete vähendamise äh, eesmärk peaks olema vähemalt viiskümmend viis protsenti. kõik need teadmised on olemas, kui me tahame, et meie rahavood ja investeeringud oleks õigetesse kohtadesse suunatud, peaksime kiiresti otsustama selle üle ära, milline peab olema meie äh, keskkonnainvesteeringute olukord kahe tuhande kolmekümnendal aastal, meil ei ole võimalust eksida, nii et võtke endale siduv kohustus viiskümmend viis protsenti. aga täna tahaksin küsida elurikkuse kohta. oleme kuulnud erinevate äh, volinikukandidaatide poolt, et äh, nende vastuseid äh, ja see ei ole olnud äh, julgustav. loomulikult on looduslikul mitmekesisusel oma eraldi väärtus, aga see, sellest sõltub ka see, kuidas me kliima soojendam-, soojenemisega toime tuleme. mitmekesisus aitab meie planeedil soojenemisega kohaneda. nüüd olete tegemas uue bioloogilise mitmekesisuse programmi ettepanekut, meil on Äh, kohustusi, meil on äh, juba ettepanekuid, aga paistab, et põllumajandusvolinikku ei ole valmis tegema põllumajanduse osas mingisuguseid järeleandmisi selleks, et äh, bioloogilist mitmekesisust suurendada. mida kavatsete teha, et me tõesti saaksime suuna ümber pööratud? aitäh! esimene märkus oli täiesti õige, see viiskümmend viis protsenti, jah, võtan seda täiesti arvesse, kui mida selgem äh, Eh, on eh, eesmärk seda selgemini saame tegutseda. elurikkus. meil on oht, et me kaotame miljoni kaheksast miljonist liigist maailmas. kui vaadata korallrahusid, siis suur osa nendest on surnud või suremas. kui vaadata metsade maharaiumist ja mida see maailmale teeb, kui vaadata pestitsiidide mõju, siis meil on tegemist kriisiga ja ma arvan, et me oleme nüüd rahvusvaheliselt ärkamas eh, elurikkuse kadumise eh, tõttu, nii nagu me paar aastat tagasi ärkasime Pariisis kliimamuutuse küsimuses. ning need asjad on omavahel seotud. me tapame oma süsinikureservuaari metsade maharaiumise läbi väga kiiresti ning see mõjutab ka elurikkust. ma sooviksin, et Euroopa Liit oleks väga hästi valmis äh, ka läbi intensiivse dialoogi parlamendiga järgmise aasta konverentsiks Hiinas, et me saaksime veenda tõesti ka teisi maailma piirkondi elurikkust kaitsma ning see Junckeri komisjoni teatis metsade maharaiumise vastu tegutsemise kohta on osa sellest. meil on vaja rahvusvahelist partnerlust, meil on vaja tagada, et riigid, kus see fenomen on eriti süvenenud, ka osaleksid meie tegevuses. ning me peame olukorda muutma ka seeläbi, et me muudame oma tarbimisharjumusi, et see ei mõjutaks halvasti keskkonda. kiitoksia ning suur tänu! nii nagu ühine põllumajanduspa-, ühine põllumajanduspoliitika, kui see jätkab samm nii nagu tavaliselt, sellel on hoopis teised eesmärgid kui meie kliimaeesmärgid. ja kahjuks ka avalikud hanked ja riigi toetused paljudes liikmesriikides liiguvad meie eesmärgidele vastu, toetatakse fossiilenergiat, mitte ainult ei pidurdata muutuste kiirust, vaid töötatakse hoopis teiste eesmärkide siima, suunas ning hoitakse vanu jõujaamu elus kuidas kavatsete mõjutada olukorda nii, et tõeline muutus läbi suruda, et kõik rahavood liiguksid sama eesmärgi suunas? paljudes nendes küsimustes on vaja üks, ühehäälsust, kas olete valmis viskama kinda sellele ühehäälsuse nõudele, kui seda on vaja? jah, ma arvan, et teatud valdkondades, eriti maksunduses ja eriti energia valdkonnas, on meil vaja või kasutada seda niinimetatud, nagu inglise keeles öeldakse, passarelli klauslit eh, ehk siis kvalifitseeritud häälteenamust. see on vajalik, aga eh, tähtsam asi teie poolt öelduga seoses on see, et ma pean tagama, et komisjon tervikuna ei tegutseks vastuoluliselt. ning see saab olema minu kõige raskem Äh, ülesanne komisjoni sees, me peame tagama, et kõik, mis me teeme, on kooskõlas meie eesmärgiga saavutada kliimaneutraalsus kahe tuhande viiekümnendaks aastaks. ning panna vaiku kõik turvameetmed. ning praegusel hetkel me ei saa öelda, et kõik vastuolulised meetmed Euroopa Liidus ja Euroopa Komisjoni sees on nüüd välja juuritud. selles mõttes on meil mõlemal ülesanne täita, sest Euroopa Parlamendi äh, mõningad erinevatel komisjonidel on ka erinevad seisukohad sageli. me peame tagama, et nüüdsest on kogu meie tegevus suunatud sellele, et me saavutame kestliku ühiskonna, kuhu on kaasatud kõik ning selleks peame me üle vaatama suure hulga oma poliitilisi meetmeid. aitäh, järgmine küsimuste voor. alustame jälle Rahvaparteiga, Roberto Metsola aitäh! plasti vähendamine meie ookeanides on kodanike jaoks üks tähtsamaid prioriteete. esimene samm on astutud, ühekordselt kasutatav plast on keelatud, aga nüüd me peame minema kaugemale. ma nõustun sellega, mida te ütlesite varem eh, plasti kohta meie randadel, aga hoovustel on öö, võime ka plasti öö, liigutada meredes öö, teiste riikide kallastele see plast, mis on mõeldud ümbertöötlemiseks, ei ole võib-olla ka jätkusuutlik ning see süsteem ei ole ka kõige paremini üles ehitatud, see ei aita ka kaasa keskkonnale, sest seda ju laevatatakse teisele poole maailma, kus ta siis kuskile prügimäele jõuab. seega, kas te tegelete edasi ühekordse plastiga ning kas te kavatsete sellega edasi tegeleda ka teistes liikmesriikides ning rahvusvaheliselt? lühidalt öeldes jah, aga täpsustan, me peame välja tulema uute meetmetega, sest me õpime kogu aeg sellest, kui ohtlik näiteks on mikroplast. iga uus teadusuuring näitab, kui ohtlik see on meie tervisele ja keskkonnale. me peame midagi ette võtma ka pakenditega. me peaksime minema kaugemale erinevate pakendite keelamisega, sellega, et tagame, et ei kasutata seal enam seda ühekordset plasti. ning me peame ka hoolitsema omaenda prügi eest. Hiina poolt oli see päris hea liigutus öelda, et me ei võta enam vastu Euroopa ühekordset plasti, aga nüüd me ekspordime seda teistesse kolmandatesse riikidesse ja see on häbilugu. me peaksime oma prügi eest ise hoolitsema ning kõige parem viis seda teha on mitte toota prügi, parim prügi on olematu prügi op-, see oleks optimaalne lahendus, et me ei peagi ümber töötlema, sest me ei, meil ei ole midagi ümber töödelda. või kui me kasutame või toodame prügi, siis peab see olema ümbertöödeldav. ma ootan ka teie toetust uute ettepanekute väljatöötamisel. aitäh, nüüd õhukvaliteet, Euroopa Komisjon on jõudnud viimastesse faasidesse õhukvaliteedi direktiivi ülevaatamisel kümme aastat pärast nende vastuvõtmist oma sissejuhatuses ütlesite te, viitasite te uuringutele, mis näitavad, et sajad tuhanded inimesed surevad viletsa õhu pärast Euroopa Liidus, see on tõsine probleem ka minu kodumaal Maltal. ja see on järjest süvenev probleem paljude perede jaoks. loomulikult liikmesriigid peavad direktiive ellu rakendama ning komisjoni asi on rikkumismenetlusi alustada viimase sammuna, aga Äh, sellest ei ole kasu inimestel, kes juba kannatavad äh, halva õhu tõttu. kuidas te kavatsete tagada reeglite täitmise, mis puudutab äh, õhukvaliteedi direktiivi ja teisi sellega seotud reegleid? reeglid on väga selged, me peame tegema rohkem selleks, et jõustada neid reegleid liikmesriikides. komisjon loomulikult üritab läbi dialoogi liikmesriikidega leida lahendust, aga ma arvan, et liikmesriigid on ju ise nõustunud nende reeglitega, et sellega, et äh, seda õigustikku oli kiiresti vaja, aga seda ei, ei rakendata ellu koha peal ning komisjon peab karmimalt tegutsema, alustama rikkumismenetlusi ning minu isiklik kohustus on tagada, et see nii lähebki. The... suur tänu, sotsiaaldemokraadid ja Merjem Taliban. suur tänu, asepresident Timmermans Ursula von der Leyen, komisjoni ametisse asuv president ütleb, et me peaksime äh, olema ambitsioonikamad kahe tuhande kolmekümnendal aastal, aga praegune eesmärk ei hõlma isegi äh, laevandussektori kasvuhoonegaaside heitmeid, see sektor on välja jäetud tänaseni. ja kui heitmete arendusest jäävad reguleerimata, siis äh, nullib see kõikide teiste sektorite püüdlused süsiniku neutraalsuse küsimuses. täna te mainisite ETS-i laiendamist lennundussektorile ning merendussektorile, aga kirjalikes vastustes ütlesite te, et te lähtute Euroopa Parlamendi ettepanekutest, mille eesmärgiks on ETS-i laiendada nendele sektoritele. ma kutsun teid üles mitte ootama Euroopa Parlamendi ettepanekut, kas olete valmis tegema seadusandliku ettepaneku äh, kaasamiseks omaalgatuslikult äh, selleks, et suurendada kahe tuhande kolmekümnenda aasta Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside kärpimise eesmärki ning meie jaoks väga tähtis eesmärk on ka ja küsimus on ka see, et vastutate kliimamuutuse eest äh, komisjoni asepresidendina. kuidas tagate, et kliimaga tegelev peadirektoraat on liider peadirektoraat, mis vastutab Euroopa Liidu heitmetega kauplemise süsteemi ülevaatamise ja elluviimise eest ja laiendamise eest lennundus- ja merendussektorile? seda küsimust juba esitati mulle ja ma vist ei vastanud piisavalt selgelt. loomulikult mina vastutan selle eest. ja minu juhtimisel komisjon äh, transpordiga tegelev volinik samuti töötab, aga, aga kliima peadirektoraat on vastutav ja mina võtan selle vastutuse täielikult oma õlgadele. mis puudutab laevandussektorit, ETS-i tuleks laiendada laevandussektorile, aga meil on vaja laiemat poliitikameetmete segu, me tahame, et meil oleksid rohelised sadamad, ma tahan, et meil oleks äh, laevanduses ja sadamites kasutusel elekter, äh, selle asemel, et äh, põletatakse õudsemaid materjale kui linnades mõnides linnades, kui tulevad kruiisilaevad, ristlejad sadamasse, siis saastemäär kohe saavutab tipptaseme. me peame näiteks kehtestama sellise olukorra, kus sadamas tuleb saastavad mootorid kinni panna ning me pakume teile rohelist energiat. erinevaid meetmeid võib võtta, tuleb vaadata näiteks laevade heitmeid ning seda, kuidas kasutatakse, nende kiirust, nende mootoreid, kõiki neid erinevaid elemente tuleb analüüsida. enam ei ole vastuvõetav see, et laevandussektor jääb välja selliste meetmete reguleerimisalast. Nende mootorid on äärmiselt saastavad ning teiste sektorite suhtes oleks see äärmiselt ebaõiglane, neilt me ju nõuame meetmeid, miks siis laevandus peaks kõrvale jääma? jah see on tõsi, äh, mina tulen Maltalt ja ma tean, kuidas äh, ristlejad mõjutavad meie sadamaid ja sellepärast ma palukski, et ei ootaks enam ühtegi päeva. me ei saa enam kauem oodata, me tahaksime kiiret tegutsemist ka komisjonilt. siin mainiti ka varem juba õhukvaliteeti. on veel üks oluline sektor seoses transpordiga, nimelt äh, maanteetransport süsinikdioksiidi standardid on kõige tõhusam reguleerimise viis tänaseni, kas olete nende plaanide vastu, äh, et ETS-i kaasatakse maanteetransporta ja tahaksin teada, kuidas tagate olemasolevate standardite jõustamist ning rakendamist autotootjate poolt. akude kasutamine on üks äh, meie eesmärgi poole liikumise viis, millised on teie plaanid akude kasutamiseks transpordis ja kestlike äh, eesmärkide suunas liikumisega seoses? vastan kiiresti, kõigepealt selgelt meie jõustame heitmetega, heitmeid puudutavaid õigust kõikide vahenditega, autotööstus on nüüd olukorras, kus nad ei saa enam jääda käed rüpes istuma, nad peavad midagi ette võtma, nad ei ole oma, olnud oma ülesande kõrgusel varem, aga nüüd nad peavad seda olema. ETS ning maanteetransport, põhimõtteliselt ma ei ole selle vastu ja ma arvan, et seda võiks tegelikult poliitikasegusse kaasata. aga ma ütlen selgelt välja, et seda ei saa kasutada ettekäändena mitte saavutada heitmetega seotud eesmärke. nii ei tohi. Äh, heitmete piirmäärad ja nendest lähtumine on palju tõhusam, see ei tähenda seda, et ETS-i ei saaks poliitikameetmete segu osana kasutada, aga see ei tohiks olla kunagi heitmete normide alternatiiviks või ettekäändeks neid norme nõrgendada ah,, ja akud ka. Maros Šefčovitš Junckeri komisjonis on teinud ära üüratu töö ning äh, lõpuks on aru saadud, et äh, on kriisiolukord, et meil on vaja rohkem akusid äh, autosektoris ja nüüd püütakse siis Euroopat kaasata uute põlv, uue põlvkonna pat-, akude väljatöötamisse, kus me ei kasuta väga keskkonnakasulikke algtooteid või konfliktipõhiseid algressursse ja nii edasi ja nii edasi. aga tegelikult akuga ei ole võimalik kõike lahendada, akud ei ole ainukene kestliku energia ladustamise moodus. meil on vaja teisi mooduseid, vesinikupõhine äh, kestliku energia säilitamise moodus on tõenäoliselt üks alternatiiv tulevikus. palun piirduge ühe täiendava küsimusega, mitte nelja täiendava küsimusega, vastasel korral ma ei saa paluda härra Timmermansil piirduda ühe minutiga. ja Renew ja Frederik Federle, palun. suur tänu, härra esimees. härra komisjoni ase presidendikandidaat, ma esindan küsimuse rootsi keeles, seda te veel ei oska, tõenäoliselt paari aasta pärast juba ostate. minu küsimus puudutab äh, meie seadusandlust äh, ning äh, rahvusvahelisi eesmärke Pariisi kokkuleppega seoses. me oleme näinud, äh, mis praegu toimub Amazoni metsadega ning Euroopa ei oska omalt poolt häid lahendusi pakkuda. võib-olla natuke saame olukorda leevendada, kuid põllumajandussektor on sektor, kus me peame tegema tööd selleks, et raadamist ära hoida aga ka metsi raiutakse ebaseaduslikult maha ka Euroopas. ja kuidas me siis leiame õigusloomeliselt sellise kuldse kesktee, mis toimib meile, mis aitab meil elurikkust säilitada ning metsandust hoida sobival tasandil parandage mind, kui ma eksin, kuid ähm, ma, kui ma ei eksi, siis praegu on Euroopas rohkem metsi kui kümme aastat tagasi, nii et äh, metsa ulatus kasvab, ega sellest muidugi ei piisa. jah, meil on vaja strateegiat, meil on vaja metsade taasistutamise strateegiat ning meil on vaja sellist strateegiat, mis ei seaks ohtu teiste eesmärkide saavutamist. näiteks äh, turbapinnasele metsade istutamisest äh, ei ole mingisugust kasu, me peame mõistlikult tegutsema seda saame teha ainult siis, kui meil on üle-euroopaline strateegia, mis aitab meil metsasid taasistutada. ning me peame tagama ka seda, et metsandusega otseselt seotud inimesed oleks üks osa lahendusest ning lõimitud meie poliitilistesse lahenditesse. ma olen veendunud, et kui me ise paremini tegutseme Euroopas, on meil ka tugevamad argumendid, kui me anname nõud nendele inimestele väljaspool Euroopat, kelle väljakutsed on samad kaheksakümmend protsenti metsast raiutakse maha selleks, et põllumajandusmaad saada, öeldakse ja rääkisin Amazoni ühe aktivistiga, ta ütles, et tegelikult umbes viisteist protsenti maast, mis, mida raadeti, läks kasutusse põllumajanduses. nii et meeletu, meeletu raiskamine, elurikkuse raiskamine, süsinikdioksiidi sidujate raiskamine, see on südantlõhestavalt kurb. meil on vaja rahvusvahelist lähenemisviisi, me peame kaasama ka need riigid, kes ajavad sõrgu vastu, sellepärast et nad näevad oma majanduse arenguvõimalusi sellega seoses. ja mõnikord me peame vaatama tooteid, mida me impordime Euroopa Liitu, veenma teisi tootma teistsuguseid tooteid, mis ei ole kasutanud raadatud puitu, raadatud maad ja pakkuma võib-olla neile teisi kaubandusvõimalusi ma arvasin, et äh, esimees annab mulle sõna, aga, aga räägin siiski nüüd. peaenergiat kasutavad elektrijaamade väga huvitavad, huvitav on teada, milline on järgmine etapp meie arengus, me peame pikas perspektiivis tasakaalustatult tegutsema elurikkuse vallas, prügi kasutamise vallas, võib-olla võib ka äh, jäätmeid kasutada äh, energia tootmisel ja äh, selle asemel, et lihtsalt rääkida oma mõju, võib-olla võiksime lausa negatiivsete heitmete tasemele jõuda, kas teil on negatiivsete heitmete plaani? ja ma arvan, et see võib olla täiesti võimalik. aga kui midagi on bio, ei pruugi see tähendada seda, et see on hea alati biokütus on tegelikult kohutavalt kahju teinud viimastel aastakümnetel. meil on vaja kolmanda põlvkonna biokütuseid, siis see võib olla üks kasulik osa meie energiasegust. võtke näiteks lennundussektor, meil on rohkem vaja biokütust tõenäoliselt selles sektoris, sellepärast et elektri lennud võib-olla on ainult kujutluse vili, ma alati ei kujuta ette, et see lähitulevikus peaks ilmavalgust nägema. võib-olla võiksime kaaluda põhjalikumalt energiasegu, biokütused, kolmanda põlvkonna biokütused on huvitav osa energiasegust, kuid olgem ettevaatlikul, ettevaatlikud, ärgem kiitkem neid heaks paljalt sellepärast, et seal on sõnas bio sees ja see peaks tähendama head. rahvapartei ja Merit McInnes, palun. suur tänu, härra esimees, suur tänu, härra Timmermann, tahaksin pöörduda tagasi teie kirjalike vastuste juurde. Teie vastused põllumajandussektorist pakkusid mulle huvi, nendest ei ole praegu palju räägitud. olete toonud sisse ka uue poliitika, ehk siis äh, põllumajandustootjalt äh, toidulauale lähenemisviis ja see tekitab minus segadust, võib-olla võiksite põhjalikumalt rääkida sellest poliitikast ja sellest, kuidas äh, see peaks toimima. ja teie kommentaarid vastuolude kohta poliitikas pakkusid mulle huvi. põllumajanduses, toidutootmises äh, ja kaubanduses on olnud suuri vastuoluseid. milline on teie kontroll konkurentsiõiguse üle? konkurentsiõigus ei aita kaasa äh, avalike hüvede maksmise, maksmisele see on ka toit, mida me tahame. konkurentsiõigus tähendab seda, et äh, toode peab olema odav tarbija jaoks, aga ta selle eest tuleb maksta oma hinda kui kaugele olete jõudnud sellega? kiire vastus sellele viimasele küsimusele oleks, et eh, eks aeg näitab. mina olen seotud ühise põllumajanduspoliitikaga olnud tuhande üheksasaja kaheksakümnendate teisest poolest alates, nii vana ma olengi. ja olen kogu aeg olnud tunnistajaks sellele, et need põllumehed, kes kannatasid neid kasutatakse argumendina selleks, et kaitsta poliitikat, äh, mis toob kasu nendele põllumajandustootjatele, kes teenivad suurt kasumit. ja paistab, et seda probleemi ei suuda me tänaseni ära lahendada piisavalt hästi. poliitilise tegevuse muutus, millele alguse pani Phil Hogan, viib meid õiges suunas minu meelest. ja ma olen veendunud, et me ei saavuta kestlikud äh, keskkonda ilma põllumajandustootjateta. Nad võivad olla üks osa meie probleemist, äh, nad ei pea seda olema, aga nad võivad seda olla, aga nad peavad olema üks osa meie lahendusest. ja ühise põllumajanduspoliitika esimene eesmärk tegelikult oli pärast teist maailmasõda tagada toiduga varustatus Euroopa kodanike jaoks. nüüd on ühise põllumajanduspoliitika eesmärk kanda hoolt selle eest, et meil on kestlik toidu, toiduga varustatus meie kodanike jaoks sel aastatuhandel ja selleks on vaja poliitilisi muutusi. põllumajandustootjalt toidulauale on äh, just nimelt selleks mõeldud, kui palju kasutame väetiseid, äh, kuidas on loomatoiduga lood, kui palju meil on vaja pestitsiidi kasutada veel, kas me võime pestitsiidide kasutamist vähendada, milline on erinevate tegevuste mõju põllumajandusele, kust me meie loomatoitu saame, kas see on seotud teiste eesmärkidega, mida tahame saavutada, näiteks raadamise peatamine kas toidu kvaliteet, mida me tahame tagada oma kodanike jaoks, kas see on piisavalt hea või võiks seda ka parandada. ja üks äh, teema, mida mainisite ja mis minu arvates on väga keeruline teemavaldkond, nimelt võib, võib ju väita, et ühise põllumajanduspoliitika edu näitajaks on see, et meil on nüüd tagatud kvaliteetsed toiduained madala hinnaga. aga mingil hetkel võib küsida, et võib-olla me maksame liiga vähe äh, toidu eest Te ütlete, et, et inimesed, inimestel on liiga vähe raha käes, nad ei saagi ka rohkem maksta. aga praegune olukord samas ei paku piisavat sissetulekut paljudele meie põllumajandustootjatele ja see peaks meile muret tegema. sellepärast, et ilma põllumajandustootjateta ei saavuta me oma kestliku arengu eesmärke ja meil peab olema ühine põllumajanduspoliitika, mis võtab seda arvesse ning toob kaasa õiglase konkurentsi meie põllumajandustootjatele ka rahvusvahelisel tasandil ma arvan, et Phil Hogani algatatud reformid viivad meid selles suunas ning vaadakem, kuidas me saaksime olukorda veel parandada, kasutades põllumajandustootjalt toidulauale põhimõtet no ma ei tunne, et mind oleks praegu valgustatud, äh, kuidas ühine põllumajanduspoliitika ja see põllumajandustootjalt toidulauale põhimõte on omavahel seotud ja konkurentsiõiguse küsimuses jätsite vastamata. Te natukene puudutasite seda, aga vastus ei olnud põhjalik. mul on veel paar sekundit. tegelikult äh, põhimõtteliselt on teil õigus, põllumajandustootjate sissetulekud on äärmiselt madalad, suurem, suurem osa teenib väga vähe, ehkki mõned teenivad piisavalt. Äh, jah, mina tahaksin minna põllumajanduspiirkondadesse, maapiirkondadesse, äh, olen üles kasvanud põllumajandusfarmis, aga, aga seal ei saa piisavalt teenida. mida ütlete nendele inimestele, kes on põllumajandustootjad, nad kaheksakümnendatel lähtusid Euroopa soovitustest, öeldi, et et kuivatage maa, kasutage väetisi, sellest olen mina ise teinud teleprogramme, mida me ütleme nendele inimestele? kuidas me aitame neil üleminekuga kaasa minna? mina tunnen, et minu isiklik kohustus on minna nende juurde ja rääkida nendega, kuulata, mida neil on öelda, näidata neile, millised on meie plaanid seoses põllumajandustootjalt äh, toidulauale põhimõtetega, mida me peame tegema selleks, et väetisi vähendada, heitmeid vähendada ja nii edasi ja nii edasi. ja Sherryl oli sama probleem öö, äh, oma plaanidega ja, ja teistelgi äh, Euroopa integratsiooni ajalool, äh, ajaloos on sedasama tehtud varem ja mina usun, et aluslepingu eesmärgid ühise põllumajanduspoliitikaga seoses on vettpidavamad kui kunagi varem. me peame tagama hool-, tagama selle, et meil on säästlik toit, toiduga varustatus ning põllumajandustootjad saa-, peavad saama hoida elus meie maapiirkondi ning nende sidemed maapiirkondadega ja maapiirkondade ning metropolide vahel peavad olema paremad ja ei, konkurentsiõigus, mulle jäi teie küsimus pisut ähmaseks, aga te ütlete, et et nad konkureerivad toidu hinnaga, mis ei võimalda neile piisavat sissetulekut, sest et toit tuleb odava hinnaga Euroopast väljastpoolt. jah, seda tuleb analüüsida ning rääkida rahvusvaheliste partneritega, kui neid toiduaineid toodetakse raadamise tulemusel, siis on see nende jaoks ka probleem, nii et seda tuleb arvesse võtta kaubandusläbirääkimistes tulevikus, nii nagu me oleme teinud näiteks Mercosuri kaubandusläbirääkimiste kaudu. aitäh! ja härra asepresident, pidage oma ühe ning kaheminutistest kõneaegadest kinni ja nüüd sotsiaaldemokraatid ja härra Javi Lopes tere tulemast äh, Euroopa Parlamenti taas kord, asepresident Timmermans. täna olete juba korduvalt rääkinud sellest, kuidas meil on vaja äh, õiglast äh, keskkonnaalast üleminekut. Äh, me oleme sotsiaaldemokraatide perest, meie oleme selle teemaga tegelenud ning me tahame ka meie majanduse süsinikuks muutmise osas olla ambitsioonikad, kuid peame tagama ka selle, et see väga oluline üleminek oleks õiglane. me peame selle kulud õiglaselt jagama ning äh, ka kasu õiglaselt jagama, töökohtade loomine, muuhulgas majanduskasv. meil äh, on, äh, kuuleme plaanidest õiglase ülemineku fondi loomiseks ja mina tahaksingi sellest fondist rääkida. kas eesmärgid analüüsivad ka ülemineku sotsiaalset mõju, mitte ainult tehnoloogiat ja veel üks küsimus kas luuakse veel uusi fonde, äh, kasutatakse uusi vahendeid, nii et me ainult ei muuda ümber uusi fonde äh, selleks, et õiglast üleminekut tagada. kas võime tagada, et kõik toetused on seotud äh, tingimustega, mis lähtuvad meie eesmärkidest. Valdis Dombrovsk, kes juba vastas sellele küsimusele, ütleb härra Timmermans täna hommikul. nii et võite näha, et ametisse asuv komisjon räägib ühel häälel ka selles küsimuses. loomulikult eraldatakse uusi vahendeid. ei saa ainult varasemaid vahendeid ümber suunata. aga lisaks sellele peame kandma hoolt selle eest, et me looksime mehhanismi, kui nii võib öelda, mille abil me tagame, et kõik instrumendid, vahendid, fondid töötavad ühe eesmärgi nimel. ja ma tean, et mõned vahendid, mida me kasutame üleminekuks, on mõeldud investeeringuteks, äh, turulähedasemad meetmed, nagu näiteks InvestEU ja Junckeri fond, seal äh, ja siis äh, sealtkaudu on lihtne ka eravahendeid mobiliseerida, aga mõningates valdkondades, kui näiteks tuleb kaevandustöötajad ümber õpetada selleks, et nad saaksid neljanda tööstusrevolutsiooni kohaseid oskusi, siis see võtab aega ja ma ei ole veendunud, et on piisavalt erafinantseeringuid selle tegemiseks. ja siis tuleb leida rahad Euroopa tasandilt, et seda ellu viia. ja seda me tahamegi teha õiglase ülemineku fondi kaudu, ehk siis seal peaksid olema värsked uued rahalised vahendid, kaasrahastamine ning äh, seotus erinevate teiste fondidega, Põllumajandusfond, äh, Struktuurifond, Ühtekuuluvusfond ja nii edasi ja nii edasi. Äh, ning Euroopa Investeerimispanga abi tuleb samuti kasutada, nad on väga edukad olnud InvestEU vallas, nii et see peaks aitama meil tõesti õiglaselt üle minna rohelisele majandusele, ma arvan, et selle segu abil meil, me oleme oma ülesande kõrgusel, me ei saavuta seda siis, kui meie suuda veenda inimesi, kes peavad muutuma, et see muutus ei tähenda nende jaoks kaotust, vaid, vaid võitu. Nad äh, suhtuvad praegu sellesse, et see on, tähendab nende jaoks midagi kahjulikku, aga meie peame veenma neid, et see tähendab nende jaoks äh, head keskkonda, puhast keskkonda, aga ka uut, paremat töökohta. ja nüüd rääkisime ressurssidest ja sellest fondist. Äh, ma tahaksin rääkida veel ühest ressursist, millest täna palju räägitakse nimelt äh, piiridel kohandamise fond või mehhanism. me tahaksime, et meie ettevõtted mm, peaksid lähtuma samadest mängureeglitest nagu väljaspool, me ei taha keskkonnaalast dumpingut. me oleme fondi küsimuses ühel meelel, aga seda on väga raske saavutada. kas teie olete siin suunanäitajaks, kas me saame hakkama sellega lühikese aja jooksul? see on väga keeruline mehhanism ja Euroopa Parlament on juba omalt poolt öelnud, et meil on vaja sellist äh, süsiniku ähm, fondi, äh, mille Äh, piiridel, mille ressursid peaksid Euroopa Liidu eelarvesse minema. jah, me, äh, minu mõte seisneb selles, et me ütleme meie rahvusvahelistele partneritele, et me tahame kahe tuhande viiekümnendaks aastaks muutuda kliimaneutraalseks kontinendiks, selleks me võtame selliseid ja selliseid meetmeid, mis mõjutavad loomulikult meie majandust. ja kui teie võtate samu meetmeid või võrreldavaid meetmeid, mis liiguvad samas suunas, siis siis äh, võtame selle rännaku ette koos. aga kui te seda ei tee, siis pole meil muud valikut, kui kaitsta oma ühiskonda, oma majandust ja sellisel juhul on meil vaja äh, süsiniku piirimaksu. ja ma arvan, et see on VTR, WTO reeglitega igati kooskõlas, kuid seda tuleb veel analüüsida, ma arvan, et see on hädavajalik. kujutage ette, et meie terasetööstus äh, hakkab tootma terast äh, vesinikuga, aga loomulikult see teras sellel on ka äh, kliimaga seoses ähm, äh, kallim hind kui Hiinas toodetud äh, terasel. ja siis me peame vaatama süsiniku jalajälge. ja selleks võib meil vaja olla süsinikumaksu piiril. rohelised ning Mari Tusson. suur tänu! lugupeetud volinik, te rääkisite meile emakesest maast ning õiglasest üleminekust äh, uhked sõnad, aga meie tahame tegusid. Teie riik mõisteti äh, hukka. Prantsusmaa, Saksamaa äh, kodanikud ründavad ka neid ja viisteist ja Äh, noort on ka kaevanud Euroopa Liidu äh, kohtusse inimõiguste rikkumise ning äh, tegevusetuse tõttu. Te räägite rohelisest kokkuleppest, aga ma ei näe selles ambitsiooni ega ühtekuuluvust. kus on ühtsus ja järjepidevus, kui kõik teaduslikud uuringud näitavad, et Euroopa lähtub gaasidest ning äh, Euroopas kasutatakse väga palju fossiilkütuseid ning investeeritakse gaasitaristusse. kus on järjepidevus, kui äh, raadamisest toodud tooteid müüakse siin Euroopas meie territooriumil ning meie siseturul? lugupeetud volinik, millal kavatsete lõpetada otsetoetused ning kaudsed toetused energiasse, fossiilkütusesse, gaasi peamiselt, kas kavatsete äh, piiravad sätted kehtestada ka selleks, et kaitsta maailma metsasid ning äh, ähm, lõpetada need kuriteod, mida meie ettevõtted toime panevad? nagu ma ütlesin, ma arvan, et üks kõige keerulisemaid ülesandeid minu ees on tegelet-, tekitada seda järjepidevust meie poliitilises tegevuses ning ähm, ma olen veendunud, et see on raske, te ka ise ütlesite seda, te ise viitasite sellele, kui keerulised need teemad on. ja ma ei loo endale illusioone, et järjepidevuse saavutamine äh, sünniks üleöö aga me peame kõigepealt vaatama, kus seda järjepidevust ei ole ja seejärel vaatama, äh, milliste õigusaktidega me saaksime need äh, ebakõlad kõrvaldada. see on äh, jah, üks raskemaid ülesandeid mu ees, aga samas ka üks olulisemaid ülesandeid minu portfellis. nagu ütlesite, gaasi kasutamine on probleem, tegemist ei ole kestliku energiaga aga äh, gaas on üks osa üleminekust äh, säästlikule energiale. rääkisite ka taristust, äh, jah, ma tean, te mainisite ka minu enda koduriiki, ma tean, et on projekte, mille abil saab seda taristut luua selleks, et vesinikugi transportida. nii et tulevikus, mis ja loodetavasti lähitulevikus saame me loodetavasti kasutada gaasitaristut, aga täiesti kestliku energia transportimiseks, vesiniku transportimiseks näiteks. Teil on õigus. me peame kiiresti vabanema fossiilkütustest sõltuvusest ja ma tean, see on raske, see on raske, aga meie peamegi järjepidevust poole püüdlema oma poliitilises tegevuses ja kui me saame leida need järjepidevuse kitsaskohad, siis äh, ja näidata neid, siis ma olen veendunud, et äh, kodanikud toetavad äh, meid meie teel. jah, tõesti, praegu on järjepidevust puudu. nii et selle kallal tuleb tööd teha. suur tänu! ma arvan, et tulen tagasi sama küsimuse juurde, kas kavatsete lõpetada otsetoetused ning kaudsed toetused fossiilkütustesse ja millal seda kavatsete teha? kas kavatsete piirata meie ettevõtete tegevust, kui nad ja hool, parandada nende hoolsuskohustust seoses metsade maharaiumisega ja kas äh, kavatsete äh, siduvaid eesmärke kehtestada heitmetega seoses ning karistada neid, kes eesmärkidest kinni ei pea ja keskkonnakuriteod ning ökotsiid samuti, mida kavatsete selles valdkonnas teha? no ongi kõik või? kavatsen võtta meetmeid äh, energiatoetuste vastu, traditsioonilise energiatoetuse vastu aga ma ei saa teile praegu konkreetseid vastuseid anda. annan selle vastuse siis, kui ma olen kõik võimalused läbi analüüsinud. ma arvan, et need võimalused, mis on Euroopa Komisjonis, on piiratud, aga kindlasti kavatsen analüüsida seda olukorda. ma mõistan teie küsimust, teie küsimus on loogiline, aga täielikku vastust ma täna teile anda ei saa. mis puudutab neid teisi teemasid, mida mainisite, siis loomulikult komisjon teeb omapoolseid ettepanekuid Euroopa Parlamendile selleks, et võtta vajalikke meetmeid, et kaitsta näiteks elurikkust Euroopas. mis puudutab ettevõtteid ning nende mõju elurikkusele, siis ma arvan, et see, mida me saame teha, on soodustada läbipaistvust tarbijate jaoks, meie kodanike jaoks, et tarbijad teaksid, kas toode on loodud Äh, elurikkuse või äh, raadamise hinnaga. see on juba esimene samm, seda võib teha etiketistamise kaudu, võtta ka teisi meetmeid, võib ka äh, keelde kaaluda, aga igal juhul tuleb enne läbi viia põhjalik analüüs võimalikest tagajärgedest. ja kui ma saaksin esitada meetmeid plasti ning prügi kohta, kui ma sain neid teha viimase viie aasta jooksul, siis äh, tänu sellele, et ma viisin läbi eelnevad analüüsid ning esitasin põhjaliku ettepaneku Euroopa Parlamendile, ettepaneku, mis oli järjepidev äh, ning äh, ma ei hakkaks ülepeakaela teile konkreetseid ettepanekuid esitama täna, vaid viiksin läbi kõigepealt eelnevad analüüsid, aga komisjon igal juhul on valmis õiges suunas liikuma pärast seda, kui asjakohased analüüsid tagajärgede üle on läbi viidud ID fraktsioon Aurelia Benjõ. härra Timmermans, proua von der Leyen tahab teha ettepaneku elurikkuse strateegia kohta kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks. eesmärkide hulgas, palun proua lülitage mikrofon sisse, ütleb esimees. alustan uuesti proua äh, von der Leyen tahab esitada elurikkuse strateegia aastaks kaks tuhat kolmkümmend. eesmärkide hulgas peaks olema äh, lõpetada elurikkuse äh, vähenemine seoses äh, ökosüsteemide hävitamisega. aga paradoks seisneb selles, et just nimelt Euroopa Liidu poliitika äh, taastuvkütuste valdkonnas on kaasa toonud metsade raadamise troopilistes metsades. ärge unustage siis vabakaubanduslepinguid, millest räägitakse ka täna ja mis kahjustavad keskkonda. kuidas kavatsete teie Euroopa Liidu poliitikat ümber kujutada taastuvenergia valdkonnas nii, et see oleks kestlik? ja kas toetate Euroopa süsinikumaksu ja millisel kujul? aitäh! ja palju küsimusi täna. nagu ka teie küsimus, on küsimused, mis viitavad sellele, et Euroopa poliitiline tegevus ei ole järjepidev. Teil on õigus, kui te näitate näpu peale, näpuga nendele kitsaskohtadele. mõnikord võtame poliitilisi samme, astume poliitilisi samme heade kavatsustega, aga õõnestame seda, mida tahtsime saavutada teistes valdkondades. kordan üle. minu jaoks on oluline tagada poliitilise tegevuse järjepidevus, see on üks osa minu tööst, aga ma ei näe tegelikult mingisugust vastuolu iseenesest elurikkuse säilitamise ja taastuvenergia vahel. ma arvan, et need kaks sobivad suurepäraselt kokku. ja ma palun, et te võib-olla näitaksite täpsemalt, kus need vastuolud tekivad ning äh, ma olen loomulikult teie käsutuses ja saame vaadata, kuidas me neid probleeme saame lahendada, aga olgem ausad, ma arvan, et kasvuhoone efekti vähendamine, temperatuuride kasvu peatamine, elurikkuse vähenemise peatamine äh, käivad käsikäes ja me peame seda saavutama äh, ühiselt ja kiiresti. suur tänu selle vastuse eest kestlik areng, millest oleme rääkinud, milline on teie ajakava, kui me räägime näiteks äh, progressiivne fossiilkütuste kasutamise peatamine, kui me räägime sellest, ning äh, tööstuse toetuste peatumine. Von der Leyen, proua von der Leyen tahab äh, süsinikuneutraalset äh, majandust, kas see ei too kaasa seda, et me soodustame importi ülejäänud maailmast? jah, on täiesti vältimatu, et me peame vähendama neid toetusi ja lõpuks kaotama need toetused, mis on endiselt seotud fossiilkütustega. selleks on vaja konkreetset projekti, peab paika panema konkreetsed etapid, nendest tuleb läbi rääkida liikmesriikidega, aga see on üks kõige silmatorkavamaid vastuolusid võib-olla, mis tuleb kõrvaldada praegu meie tegevusest, aga mis puudutab rahvusvahelist kaubandust, mida sa ka mainisite, siis ähm, Hiinas toimub õige pea elurikkuse konverents äh, ning äh, seal ja ka kaubandusläbirääkimistel, muuhulgas ka Mercosuriga, on äh, meie sooviks olnud vältida importi, mis ei ole kooskõlas meie põhimõtetega ning see on üks osa meie läbirääkimiste protsessist. Mercosuri puhul äh, on meil õnnestunud Brasiiliale avaldada mõju, et nad jääksid siiski Pariisi ettepaneku eesmärkide juurde kindlaks, mis on siiski väga hea minu arvates. Anna Zalewska, ECR fraktsioon. tere õhtust, tere tulemast, meil on teile konkreetsed küsimused öeldakse, et heade kavatsustega on sillutatud tee põrgusse ning noorte inimeste ootused on kõrged, nad ootavad konkreetseid lahendusi ja ka seda, et oleks olemas ka rahandus, rahastusallikad. esimene küsimus. uus rohelise kokkuleppe ettepanek, see uus seadus, kuidas see täpselt välja näeb ning kuidas on see seotud äh, neljakümne protsendi vähendamise eesmärgiga, millest väga paljud liikmesriigid ikka veel kinni ei pea. nii et äh, uue kliimapakk- äh,, kliimaseaduse ettepanekud äh, äh,, kuidas on need ka kooskõlas uue komisjoni presidendi äh, motoga, et et üks uus seadus töötatakse välja, üks vana äh, lükatakse kõrvale. et mis siis täpselt kõrvale lükatakse? Te räägite õiglasest üleminekust, aga selleks on ette nähtud ainult mitmeaastases finantsraamistikus viis miljardit seitsmeks aastaks kõigile riikidele. mida te soovite sellega saavutada? Poolal on vaja sadu miljardeid slotte selleks, et äh, õiglast üleminekut tagada kuidas te kavatsete ka Euroopa Investeerimispangaga läbirääkimisi pidada? tegemist peaks olema keskkonnasõbralikuga pangaga, aga samal ajal nad ei taha ju ka äh, gaasi investeerida. Timmermans äh, kliimaseaduse tagamõtteks on see, et me aastaks kaks tuhat viiskümmend oleksime kliimaneutraalsed. kui sa pane nüüd seadusesse paika, siis sa tuled aastast kaks tuhat viiskümmend tagasi sellesse aastasse ja mõtled, mis meetmeid mul on selleks vaja. seega on vaja selgelt sammud paika panna, mida me peame tegema selleks, et aastal kaks tuhat viiskümmend neid eesmärke saavutada ja see oleks siis liikmesriikide õiguslik kohustus, mille nad endale võtavad äh, Äh, vastavalt oma riiklikele tegevuskavadele ja minu arvates on see ka väga tähtis osa järgnevate aastakümnete Euroopa poliitika, ähm, Euroopa poliitikate osast. ja ka Poolas on tegelikult rahva hulgas väga suur toetus, et võetaks midagi ette kliimamuutuste peatamiseks mind julgustavad ka Poolas äh, läbi viidud uuringud. Äh, olen kuulnud, et noored tulevad tänavatele, äh, noored teevad väga palju, te ise ka ütlesite seda ning olen seda väga täpselt ka jälginud ja olen veendunud, et see kliimaseadus annab meile selle raamistiku, mida meil on vaja selleks, et distsiplineerida liikmesriike, selleks, et nõuda neilt tegevuskavad, et me saaksime vaadata täpselt, mis etapid on vaja läbida selleks, et me jõuaks aastal kaks tuhat viiskümmend eesmärgile. mõned liikmesriigid on selle töö juba ära teinud, aga on veel päris palju neid, kes peavad seda tegema ja see oleks ka parim raamistik meie ühiseks tulevikuks. nüüd üks uh, uus seadus, üks vana välja, ma arvan, et Maro Šefčovitš oma kuulamisel juba selgitas seda, aga Te ei pruukinud seal kohal olema, tegemist on sellise üldise üleilmse lähenemisega. nagu ma juba viis aastat tagasi ütlesin, see puudutab paremat õigusloomet, mitte dereguleerimist, standardite vähendamist. me tahame, et standardid oleksid kõrgemad, mitte madalamad. aga me tahaksime, et meil oleks võimalikult vähe bürokraatiat ja koormust nendele inimestele, kes peavad sellest seadus äh, nendest seadustest siis kinni pidama ja tõesti, parlament aitas meil ka äh, siin kaasa institutsioonide vahelise kokkuleppe kaudu parema õigusloome kohta. ärgem eksigem siin, meil on vaja siin äh, reguleeringuid, turg siin iseennast ei reguleeri ja meil on vaja reguleerida Euroopa Liidu tasandil pan, pan, panie kandydacie, nie uzyskałam e, odpowiedzi. härra Timmermans, aga kahjuks ma ei saanud vastuseid oma küsimustele. Te ei taha vastata küsimustele, mis puudutavad raha, finantsküsimusi. eriti just kliimaseaduse osas te ju ei vastanud minu küsimustele. ma lihtsalt tahaksin välja tuua teile selle, kui absurdne see kõik on, millega meid iga päev vastandatakse. mobiilsuspakett selle osas lepiti kokku, tegemist oli pika protsessiga, mis nüüd lõpetati ja ma ei taha üldse rääkida siin sellest, kuidas kokkuleppele jõuti, sest see ei ole absoluutselt seotud õiglase õigusloomelise protsessiga, aga kõige tähtsam on ju see, et heitmete e, õhku paiskamine suureneb, sellepärast et meil on suured veokid, mis peavad ilma kaubata tagasi pöörduma, seda Euroopa Parlamendi tujutsemise pärast. jah tõesti, te küsisite raha kohta, see neli koma kaheksa miljardit, miljardit, äh, miljardit on see, mille parlament nägi ette selle fondi jaoks, nii et see on see summa. jah, ma otsisin siin kinnitust, see on see summa, millest räägitakse. on täiesti selge et ülemineku jaoks, eriti just nendes liikmesriikides, mis ikka veel väga palju sõltuvad söest Äh, sellest ei piisa, meil on palju rohkem vaja. palju rohkem kui see, mis õiglase ülemineku fondis olemas. aga minu jaoks on ka täiesti selge, et meil ei ole tulevikku, äh, mis on seotud söega. me peame leidma lahenduse väga palju söetööstusest sõltuvates riikides, Poolas, Slovakkias, Kreekas, Saksamaal, Hispaanias, äh, nendel äh, Äh, nendes piirkondades on ka õigus Euroopa solidaarsusele ja me tõesti peame leidma vahendeid. me peame ka vaatama, mis meil on juba olemas, peame siin vahendeid ümber jagama. kas me ei ole juba siin Poolas imesid saavutanud tänu äh, põllumajandus, ühtekuuluvus öö, äh, ja regionaalfondide kaudu. vaadake, kui palju Poola ühiskond on muutunud, vaadake majanduskasvu näitajaid. teised liikmesriigid on kadedad teie peale. nii et äh, seda head uudist tuleb levitada ja Poola peab loobuma sööst, see on valus ja ülejäänud Euroopa ütleb, et me toetame teid, me aitame teid, me hoolitseme, et teil oleks piisavalt vahendeid seda üleminekut teha ja seda ütleb teile praegu äh, kahe söekaevandaja lapselaps. ma olen näinud, kuidas see üleminek käib. aitäh, Rahvapartei ja Angeelika Niibler. aitäh, lugupeetud härra Timmermans. Euroopa liidul on ikka veel tugev tööstus, me ei ela mitte ainult teenustest Euroopas, vaid Euroopas ka toodetakse, jumal tänatud, äh, masinatööstus, keemiatööstus, auto, äh, paberi, tsemendi, alumiiniumi, terase, farmatööstus kuidas te kavatsete hoolitseda selle eest, et rohelise kokkuleppe kaudu tööstus ei kao Euroopast? kuidas te konkreetselt soovite saavutada seda, et meie tööstuslik vundament, paljud VKE-d rohelise kokkuleppe kaudu saavad pigem toetust, mitte et neid ei nõrgestataks? tegelikult täna te juba siin mainisite siin juba süsinikumaksu, ka kirjalikes vastutes mainiti seda, ma ei ole kindel, et sellest üksi piisab, sellest ei piisa, et vältida ettevõtete Euroopast äraliikumist ja ma tõesti loodan, et meil ei lähe niimoodi nagu päikesepaneelitööstusega Euroopas, kus kümme aastat tagasi viis kõige suuremast kümnest tootjast olid Euroopas ja praegu ei ole meil Euroopas mitte ühtegi suurt päikesepaneeli tootjat. nii et tahan teada, mis saab tõesti meie väikestest tööstusettevõtetest, kus on väga palju töökohti kui ma räägin tööstusest, siis me oleme kõik veendunud, et see üleminek tuleb läbi viia ma olen veendunud, et äh, see manner, mis esimesena äh, seda teeb, on ka kõige paremas positsioonis, ma olen veendunud, et mida kauem hoitakse kinni vanast tööstusest, seda raskem on seda üleminekut äh, ellu viia. ma arvan, et meie Euroopas oskame seda kõige paremini organiseerida mõistlikul tasandil selleks on meil vahel vaja ka oma tööstust kaitsta, kuid äh, pigem tuleb meil tööstust toetada selleks, et nad ei sõltuks enam vanadest energiaallikatest. ma mainisin, et Euroopa terasetööstus nüüd aktiivselt äh, üritab ennast sõltumatuks teha Äh, fossiilkütustest, nad äh, katsetavad vesinikuga selleks, et äh, vesiniku abil terast toota. see oleks viis-kuus aastat tagasi veel täiesti võimatu olnud, aga nüüd tundub, et siiski täiesti realistlik eesmärk. ma olen veendunud, et Euroopa tööstus on aru saanud, et see üleminek on vajalik ka selleks, et tagada töökohad. ma olen selles veendunud, seda on näha ka USA-s seal küll mitte föderaalsel tasandil, aga ettevõtetes erinevates osariikides on ka sellest aru saadud. ka Hiinas on seda näha. olukord on väga palju ja kiiresti muutunud. mille meie maha magasime, oli interneti levik. me arvasime, et noh, räägitakse telekommunikatsioonist, mitte üleilmsest võrgust. me ei saanud sellest päris täpselt aru, aga jätkusuutliku keskliku tööstuse puhul me ei ole veel arenguid maha maganud. ja tõesti, me peame sõltumatuks muutuma fossiilsetest kütustest, kui me hoolitseme selle eest, et kõik see, mida me praegu välja töötame, oleks edukas, et 5G võrgud oleksid edukad, et meie autotööstus äh, Äh, ei sõltuks vanadest traditsioonilistest mootoritest, et meie taristu muutuks paremaks. Äh, see, mida raudteel tuleb ära teha, ülesanded on suured, aga tegelikult on see väga tähtis ka Euroopa tööstuse jaoks nii et mina olen pigem positiivne, ma olen veendunud, et me saavutame selle, sest ma olen veendunud, et meil ei ole mitte mingit teistsugust alternatiivi ükskõik kus maailma nurgas. ja kes sellega kõige kiiremini pihta hakkab, see on ka kõige paremas positsioonis. seda näitavad ka kõik uuringud. Äh, majandus kasvab kiiremini, mida kiiremini meie selle üleminekuga edasi läheme. ja suur-suur tänu tõesti austan teie optimismi, ma tõesti loodan, et me saavutame selle, aga kui ma nüüd kuulan seda arutelu siin, siis olen kuulnud väga palju reguleerimisest ja ümberjagamisest kuulnud. aga ma arvan, et väga tähtis on, et investeeritakse uutesse tehnoloogiatesse ja antakse raha ka teadusuuringuteks ja innovatsiooniks, seda siiamaani pole mainitud üks lisaküsimus. üheksa protsenti kogu maailma heitmetest tuleb Euroopa Liidust USA on üks suuremaid äh, saastajaid, ta loobus Pariisi kliimakokkuleppest. Hiinas küll väga palju arve, investeeritakse alternatiivsetesse energiaallikatesse, aga nad kasutavad miljardeid dollareid selleks, et söe äh, jõujaamasid ehitada, nii et ma tahaksin teada, mida te rahvusvahelisel tasandil teete selleks, et ka suured saastajad vastutust kannaksid. nagu öeldud, ma arvan, et hiinlastega on võimalik kokkuleppele jõuda. Nad äh, jagavad meie kurssi. USA puhul on tegemist väga suure erinevusega selle vahel, mis toimub föderaaltasandil tehakse ja mis osariikides, erinevates piirkondades, linnades toimub. Äh, madalamal tasandil on meil palju liitlasi, kes teavad, mis suunas on vaja edasi liikuda aga ka mina tundsin, kui ma paar nädalat tagasi New Yorgis käisin, et äh, suurte tööstusriikide hulgas on meil väga vähe neid, kes ütlevad, et teeme ülemineku täpselt samamoodi nagu Euroopa Liidus, nii et meil tõesti on vaja rahvusvahelisel tasandil väga palju veel veenmistööd teha. kordan veel kord, ma olen veendunud, ei ole mitte mingit teist valikut, me peame selle ülemineku saavutama. kui aga see viibib siis ei õnnestu meil vältida seda, et on teatud sellised äh, kaalukeele küsimused, äh, äh, mis vajavad lahendamist, nagu näiteks see ühe koma viie kraadi eesmärk. meil on tõesti üüratu ülesanne, järgnevatel aastatel peame teisi partnereid veenma Hiinat on võimalik veenda, ma arvan, et ka USA osas on võimalik midagi ära teha, aga see on väga raske. suurepärane, härra Timmermans, pidage kinni kõneajast. nüüd Renew fraktsioon ja Jan Häitemaa, palun aitäh, esimees, tere tulemast, härra Timmermans. siin räägiti reeglitest, eelarvest, aga nagu eelkõneleja ütles, me ei ole rääkinud üldse innovatsioonist ja see on väga tähtis, et me tuleksime uute mõtetega, mida veel pole olemas, aga mis võiksid olla lahenduseks selleks, et kliima ja keskkonna eesmärke täita ka praktilises elus äh, väga tihti vastandatakse mind vanade Euroopa Liidu seaduste, määrustega või reeglitega, mis ei ole kooskõlas praeguse olukorraga ja peale selle Euroopa Liidus oleks vaja palju rohkem eksperimenteerida nende uute ideedega. nii et ma tahaksin teada, kuidas teie innovatsioonikliimat Euroopa Liidus, eriti just VKE-de jaoks parandada ja teine küsimus, kas on ka mingeid tabusid teatud innovatsiooni valdkonnas, nagu näiteks äh, tuumaenergia? Äh, tabus? ei, tabusid mul küll ei ole. küll aga olen hästi aru saanud, et äh, teaduslikult tuleb kõike uurida ja korralikult. tuumaenergia siin tõesti väga palju investeeritakse sellesse, ka turvalisusesse äh, tuumajaamade puhul. aga ma ei tea, kas ma sain nüüd päris täpselt aru, kui te siin vastatasite äh, reeglid ja innovatsiooni kas te tõesti arvate, et autotööstus oleks olnud nii innovaatorlik viimastel aastatel, kui me ei oleks neile nii rangeid heitenorme peale pannud? mina küll ei usu, et see nii oleks olnud. heitenormid olid just need, mis sundisid autotööstusi uuendama. ja see toimus palju kiiremini. reeglitega on võimalik innovatsiooni toetada. selle kõrval olen teiega nõus nii nagu ka minevikus, tuleb meil tõesti innovatsioonile, uutele algatustele äh, ruumi pakkuda, stiimuleid luua. ja minu arvates äh, siin hollandlastena omavahel öeldes Holland on olnud siin väga edukas äh, ja tõesti alternatiivsete energiaallikate osas on välja töötatud suurepäraseid projekte kõik need projektid, millega on edasi mindud äh,, ma kuulsin natukene aega tagasi, et päikeseenergiast on võimalik otse vesinikku toota, et ei ole üldse vaja elektrit sinna vahele. ja kujutage ette, et see on võimalik ja tõesti väikesed ettevõtted on selliste asjadega tegelenud. ma ise tahaksin rohkem selle kohta teada saada, ma tõesti kavatsen seda ka rohkem uurida selleks, et äh, erinevaid osapooli omavahel kokku viia, sest ma arvan, et siis on meil võimalik ka tulevikus midagi saavutada. ja see on ka Euroopa tugevuseks. Äh, alternatiivseid energiaallikaid ei ole võimalik äh, kuskil kaugel üldiselt toota. päikesepaneelid peavad olema majade katustel, autosid tuleb toota siin. ja siin on tõesti suur võimalus VKE-de jaoks Euroopas ma arvan, et äh, väga tähtis on, et rahvas ka toetaks neid ettepanekuid, nad ei tahaks, et me investeeriks asjadesse, mis neile ei meeldi. tahaksin veel kord toonitada, et äh, just VKE-de jaoks peavad need initsiatiivid olema ka tõesti sellised, mida nad saavad endale lubada. näiteks ringmajandus ja põllumajandus äh, meil just praegusel hetkel avaldati Hollandis aruanne, kus äh, äh, räägiti sellest, kui raske on tegelikult see otse talust söögilauale algatuse elluviimine, kuna turg ei ole valmis siin kaasa aitama, sest tekivad ju lisakulud. Ähm, mõte võib ju hea olla, aga äh, tegelikult on turg see, mis kõike reguleerib. nagu ma juba eelnevalt äh, proua McKinnesele ütlesin selles valdkonnas on võimalik veel väga palju ära teha. ka põllumajandussektoris talunikud on targad inimesed ja nad näevad, et muutused toovad ka neile kasu. me oleme seda ka Hollandis näinud, vahel on meeleheide liiga suur, minnakse tänavale, sest lihtsalt ei teada, kuidas edasi ja tõesti, meil on siin kollektiivne ülesanne, me peame vastutama üheskoos, ütlema, et niimoodi on see võimalik. niimoodi tuleb näiteks sõnnikut töödelda, niimoodi tuleb innovatsiooni kasutada selleks, et toitu toota. niimoodi on võimalik siin intensiivset äh, põllumajandust vähendada, niimoodi on võimalik loodust kaitsta. ma arvan, et me peame tõesti selgemaid äh, juhiseid andma ja see oli ka minu mõte selle otse talust söögilauale algatuse taga. põllumajandussektorile tuleb perspektiivi pakkuda, äh, kestliku tuleviku perspektiivi ja komisjon peab siin mängima väga tähtsat rolli. For the non-inscrit fraktsioonilise kuuluvuseta liikmed Eleonora Eevi, palun Eh, ja istun siin, tere õhtust! ma tuleksin fossiilkütuste toetuste juurde tagasi, te mainisite ka seda ja ma tuleksin selle juurde tagasi. Euroopa tasandil me teame, et viiskümmend viis miljardit läheb subventsioonideks fossiilsetele kütustele. tean, et liikmesriigid vastutavad siin suures osas ja et energia ja kliima tegevuskavad, mis välja töötati, ei ole piisavalt suurte eesmärkidega, tihti ähmased ja segased. ei tule välja strateegiat selle kohta, kuidas liikmesriigid subventsioonidest soovivad loobuda. Õnneks on siin ka erandeid, ka Itaalia õnneks on üks positiivne erand. aga ikka on veel väga palju vaja ära teha üks küsimus, mida te tahate konkreetselt teha nende liikmesriikidega, äh, kes subventsioonidest ei ole loobunud, selleks et nad seda kiiremini teeksid? nüüd teine küsimus, erinevused liikmesriikide vahel. on neid liikmesriike, mis saavad väga palju investeerida, ilma et nad peaksid palju ohverdama, teiste puhul on olukord hoopis teistsugune. kas te ei arva, et kõik peaksid olema võimelised sotsiaalseid ja kliimapoliitilisi eesmärke täitma. kas ei oleks nüüd tõesti aeg ka eelarvereegleid muuta selleks, et toet-, toetada näiteks keskkonnasõbralikke investitsioone, investeeringuid, need tuleks võib-olla välja võtta kasvu ja stabiilsuspaketi nõuetest. härra Timmermans. kui me kõik CO kahe heitmetest äh, loobuda suudaksime, kui me kõik oleksime kliimaneutraalsed, heitmevabad aastal kaks tuhat viiskümmend, siis on vaja ka kõikidel projekte, kuidas seda eesmärki täita. kui need projektid välja töötatakse, tuleb ka selgitada, mis saab klassikalistest energiaallikatest. ja ma arvan, et siin me peame olema väga tähelepanelikud. me peame äh, tõesti aitama vältida siin investeeringuid, mis lähevad vales suunas. see oleks meede, millega oleks võimalik siis eh, pidada dialoogi liikmesriikidega nende projektide üle, mõeldes nüüd tuleviku peale. teine küsimus, mis mul nüüd aga meelest läks. rohelised investeeringud, eh, majanduskasvu ja stabiilsuspakt ja eelarve defitsiit Äh, võib-olla läks mul see küsimus meelest, sest olen hollandlane. ma arvan, et Valdis Dombrovskis tegelikult juba andis teile vihjeid selle kohta täna. kui me liikmesriikide majanduslikku arengut vaatame, siis peame arvestama ka kõige sellega, millega on võimalik jätkusuutlikku, kestlikku ühiskonda üles luua ja sellepärast on vaja ka majandusanalüüse erinevates liikmesriikides läbi viia. ma ei hakka nüüd äh, siin kohe otseselt midagi välja pakkuma, eriti mis puudutab investeeringute väljavõtmist, selle üle võib äh, järele mõelda. lisaküsimus. jah, mul on veel üks äh, teine valdkond ütleb proua Eevi. mida siin on ka juba mainitud, äh, see algatus otsetalust äh, toidulauale on üha rohkem teadlasi, äh, kes ütlevad, et intensiivne põllumajandus, eriti just tööstuslik veisekasvatus, mõjutab väga palju elurikkust ja ka kasvuhoonegaaside õhku paiskamist tulen nüüd finantsküsimuste juurde tagasi, kas te kavatsete hoolitseda selle eest, et avaliku sektori vahendeid ei kasutataks selleks, et toetada intensiivset karjakasvatust ja et pigem hoolitsetaks selle eest, et me vähendaksime eh, liha eh, to-, eh, söömist ja et me rohkem sööksime puu- ja köögivilju? härra Timmermans, see on küsimus, mida esitatakse ka talunikele, see puudutab tõesti küsimust, mille esitavad ka talinikud ise. meie peame ühist põllumajanduspoliitikast ka seda, selle vaatevinkli läbi vaatama, kuidas me saame põllumajandust to-, toetada nii, et toetada, toodetaks õiglaselt äh, ja ilma keskkonda saastamata see intensiivne põllumajandus on siin väga tähtis märksõna. see oli juba Junckeri komisjoni äh, töö keskmes ja see on ka osa meie uuest algatusest otse põllult söögilauale. sotsiaaldemokraadid ja Simona Bonafei, palun. Io vorrei tornare su un punto che è già stato trattato, ma che ritengo härra asepresidendi kandidaat, sooviksin kõnelda ühest äh, tähtsast teemast, mida on juba mainitud, nimelt Euroopa rohelise ülemineku ning investeeringute vaheline side. kui me soovime rohelist üleminekut Euroopa Liidu tasandil, siis see peab hõlmama kõiki valdkondi, paljusid erinevaid sektoreid, liikuvus, transport, kestlik infrastruktuur ja ka tööstus, kus peaks öö, olema uued tootmisprotsessid, mis öö, kohtlevad keskkonda säästlikumalt. samuti peame me toetama töötajaid, kes töötavad väga ähm, reostavates sektorites, äh, neilgi on vaja ju uusi oskusi ja uusi töökohti. sellelegi on vaja palju kulutada ja investeerida. me räägime siin saja viiekümnest, kahesajast miljardist aastas. kui me soovime Pariisi eesmärke täita, siis on vaja ka kaasrahastamist erasektori poolt ning äh, on vaja ka Euroopa Liidu ning liikmesriikide poolset rahastamist, maksumaksjate raha. kuidas te kavatsete tagada, et kindel raha Euroopa Liidu eelarvest ikkagi läheb sellesse rohelise ülemineku rahastamisesse? Äh, komisjonis oleme me rääkinud juba sellest üleminekufondist ning selle rahastamise mehhanismist. ning tuleb arvesse võtta kõiki meie käsutuses olevaid fondi ning, fonde ning ka liikmesriikide poolset kaasrahastust. teha on veel päris palju. ning senini on fondid äh, töö, toiminud äh, isoleeritult vahel on lihtsalt mõeldud, et jah, kakskümmend viis protsenti näeb, näiteks peab minema ühte valdkonda või siis teise, aga minu arvates peame me tagama sajaprotsendilise investeerimistaseme, kui me soovime üheskoos edasi liikuda ning kõigepealt peame me vältima meetmeid, mis on kontraproduktiivsed ning suunavad meid vales suunas. aga teil on täiesti õigus, pärast Pariisi on meil vaja kakssada miljardit aastas me peame võitlema väheneva äh, elurikkusega ning selleks on vaja veel rohkem raha. me peame olema realistlikud. Äh, kogu MFF ei saa olema ju, olgem ausad, suurem, kui komisjon seda on äh, soovinud. me peame tõesti kasutama kõiki võimalusi, et veenda liikmesriike. me räägime siin suurest korrektsioonist ning me peame tõesti ähm, kasutama kõiki õigeid argumente, et liikuda ühtselt õiges suunas. proua Panovi, aitäh vastuse eest. tuleme nüüd erainvesteeringute juurde meil on vaja selget majandusraamistikku, eh, et tagada, et tagada kestlikud investeeringud Euroopa Liidu tasandil. kui ma kuulasin ära asepresidendi kandidaati Dombrovskise ja Gentiloni, siis kuidas te kavatsete tagada, et eh, suu-, te suudate tõesti tagada piisava raha rohelisele üleminekule nii Euroopa kui liikmesriikide tasandil. palun täpsustage äh, milline roll on Euroopa Investeerimispangal Euroopa Kliimapangana selles kontekstis, eriti pidades silmas edasisi investeeringuid fossiilkütustesse? ma lugesin tähelepanelikult seda, mida Paolo Gentiloni siin rääkis ning ka see, et seda, mida Valdis Dombrovskis täna hommikul rääkis ning nad liiguvad mõlemad samas suunas ja me tõesti töötame käsikäes. on olemas tõesti soov edasi liikuda kindlas suunas ning ma kavatsen ka parlamendile näidata, et see on võimalik. ma rääkisin investeerimispanga presidendiga, kes on ka väga pühendunud selles suunas liikuja. ja pärast Junckeri plaani edu on minu arvates investeerimispank valmis ka välja tulema plaaniga, kuidas neid investeeringuid edasi suunata. ja kuidas aidata liikmesriike lahti ütlema ilma tulevikuperspektiivita energiaallikatest. Euroopa Investeerimispank äh, saab kindlasti juba järgmisel aastal selle, nende uute investeeringutega algust teha. suur tänu nüüd Rahvapartei Jens Kiiseke. tere õhtust, härra Timmermans, tore, et te siia tulite. lugesin teie missioonikirja ka läbi ning kuulasin teie vastused ära juba üle kahe tunni. aga te ei ole endiselt mind veennud, samas on teil veel aega tulen tagasi selle õiglase üleminekufondi juurde. Te soovite tuhandet miljardit eurot kümne aasta jooksul investeerida. me peame olema realistlikud ning liikmesriigid on valmis maksma ühe protsendi. me peame nüüd ära ootama, kas te suudate nõukogus ka daamid ja härrad ära veenda, et seda raha on vaja investeerida. kui te räägite li-, transpordist, mina olen transpordikomisjoni liige, siis te öö, öö, räägite kohustustest öö, lennundusele, laevandusele ning ka siin on küsimus ka refinantseerimisest, kui te võtate nendelt rahvusvahelistelt sektoritelt raha ära, siis tuleb neile ka mingit lisaraha anda, et uusi investeeringuid ju teha. minu arvates nende sektorite puhul oleks õige, et me tugevdame ka nende inves-, innovatsioonisuutlikkust merenduse ja lennunduse puhul siis mis puudutab raha, siis me peame rääkima loomulikult liikmesriikidega. Äh, Euroopa eelarve puhul ju mängivad liikmesriigid olulist rolli, minu arvates on loogiline, et et see raam, mis meieni jõuab, seda me ka kasutame nendes sektoriteski üleminekuks, aga mina ei mõista seda, et käitutakse justkui nii, et äh, lennundus ja öö, äh, merendus on nii suure koorma all, et tuleb ettevaatlikult neid kohelda. kuidas me saame oma kodanikele selgitada, et kui keegi sõidab autoga, siis ta maksab süsinikumaksu, kui keegi sõidab rongiga, siis peab ka maksma, aga petrooleumi maksu ei ole. seda ei saa kuidagi selgitada tänapäeval. me peaksime kuidagi õiglasemalt maksudega ringi käima sellest võidab terve ühiskond. loodetavasti olete ka kuulnud seda, kuulsite ka seda, mida ma alguses ütlesin, et asi ei ole selles, et inimesed autodest ära öö, tuua, vaid meil peavad olema autod, mis ei reosta. sel-, sellega peame tegelema ning me suudame ka Euroopas seda saavutada järgmistel aastatel ja sama kehtib äh, merenduse kohta, olete te näinud, kui räpased, äh, räpane meie merendus on? ja me, kui IMO-s midagi ei tee, siis Euroopas peame me midagi ette võtma, olete te Hamburgis näinud, mis juhtub, kui laev sadamasse tuleb, olgu see siis kruiisilaev või mõni muu laev, kui palju nad reostavad, see on väljakannatamatu. me peame hoolitsema selle eest, et tulevikus nii ei juhtuks jah, me oleme kindlasti ühel meelel, et Amsterdamis ja Hamburgis peame me innovatsiooniga tegelema, aga selleks on vaja ka raha. Ester de Lange küsimusele vastates olite te väga äh, meeskonnamängija, soovitasite proua Verstageliga äh, koostööd teha, aga nüüd äh, justkui räägite te, et mina kavatsen nii teha ja ma äh, äh, Äh, kavatsen üksi tegutseda, Rumeenia volinikku praegu otsitakse, võib-olla võtate ka äh, tema töö üle. kas te olete siis meeskonnamängija või tegutsete üksi? ma olen viimastel aastatel näidanud, et ma olen meeskonnamängija. Äh, näiteks võtame selle proua von der Leyeni kõne parlamendi ees, olete te selle juba unustanud? olgu, te ei ole seda unustanud, tore aga ma olen viimase viie aasta jooksul tihedalt kolleegidega koostööd teinud, täna õhtulgi ütlesin ma, et üksinda ei suuda keegi seda teha, me peame komisjonis töötama meeskonnana. ning Ursula von der Leyeni juhtimisel peame me seda koos tegema. mul on vaja erinevate valdkondade volinike koostööd. oluline on, et me kõik liiguksime ühes suunas, transpordis, põllumajanduses, energias keskkonnas. kõikide valdkondade töö peab olema koordineeritud, see on minu ülesanne. ning loodetavasti kolleegidega koostöö sujub nii, nagu viimase viie aasta jooksul. Thank you for the GUE, <coughs> Anza Asekamp. Thank you. Anza Asekamp härra Timmermans, kliimavolinikuna peate hoolitsema sellest, et Euroopa Liit võimalikult kiiresti heitmevabaks muutunud. olen kuulnud väga palju sõnu, aga ei ole üldse mainitud veisekasvatust ja seda, et veisekasvatustega äh, tegelikult Euroopal, kogu maailmas luuakse rohkem kasvuhoonegaasi, kui panna kõik transpordiliigid kokku, nii et tegelikult meil ei ole võimalik midagi saavutada, kui me ei tegele intensiivse karjakasvatusega, aga me ei tee seda. otse vastupidi, miljardeid äh, eurosid makstakse põllumajandustoetusteks sellele tööstusele. seega veelgi rohkem kasvuhoonegaase, veelgi rohkem heitmeid, veelgi rohkem loomade kannatamist. sellepärast, härra Timmermans, kuidas te kavatsete liha tootmist ja tarbimist vähendada, kas te kavatsete ka midagi äh, mahetööstuste subventsioonidega teha? Äh, millal muutub meie põllumajandus äh, loomasõbralikuks ja viimastel aastatel olete olnud siin tegelikult uute reeglite vastu, eriti just loomade heaolu osas. loomade heaolu ja kliimaolukord pole paranenud sellepärast ja tahaksin nüüd teada, mis äh, te kavatsete ette võtta? ma tõesti tahaksin täpselt teada, milliste reeglite vastu ma olin viimastel aastatel, kui see puudutas loomade heaolu. tõesti huviga kuulan teie vastust. ja intensiivne veisekasvatus on osa probleemist, seda teavad, teab põllumajandussektor, seda teavad ka talunikud aga et põllumajandussektor võiks olla ka osa lahendusest, see on see, mida me peaksime vaatama ma arvan, et siin on rohkem võimalusi kui lihtsalt see, mida teie välja pakkusite, kui ma nüüd teist õigesti aru sain, et me peaksime veisekasvatusele lõpu peale tegema. ma arvan, et kui mõelda nüüd toitumise peale, siis äh, on täiesti selge, et tegelikult me teame, milline koormus tuleb veisekasvatusest äh, Eh, keskkonnale, aga samal ajal me peame põllumajandust kasutama selleks, et üleminekut äh, läbi viia. näiteks loomasööt, äh, see peaks olema kohapeal toodetud, et intensiivset veisekasvatust tuleks kombineerida teiste äh, loomakasvatusvõimalustega, see on täiesti selge. ma arvan, et viimase viie aasta jooksul äh, läbi viidud muudatused, mida juhtis kolleeg Hogan, läksid õiges suunas ja seda on näha ka Euroopas, et rohkem pööratakse tähelepanu loomade heaolule, seda on näha ka, kui vaadata muudatusi põllumajandussektoris. nii et äh, ma ei ole nii pessimistlik kui teie. ja ma tõesti tahaksin ka siin panustada sellesse, et Euroopa Liit panustaks sellele, et saadakse aru, intensiivse karjakasvatusega on probleeme ja et siin tuleb midagi ette võtta selleks, et äh, anda oma panus äh, keskkonna olukorra parandamisse. ja tõesti parem oleks, kui see oleks siin pigem meie endi kätes, kui see, et me sõltume maailmaturgudest jah, olen natuke pettunud teie vastustes, sest tõesti väga lihtne on teha siin suuri samme selleks, et kõige kliimakahjulikum loomakasvatuse liik, selle puhul lihtsalt äh, toetuste maksmine lõpetada ja saaksime ka miljardeid kokku hoida. ja tõesti, ma arvan, et äh, Äh, Amazonase äh, mahavõtmisega meil ei ole võimalik oma nälga kustutada. mul on ka konkreetne küsimus. võib-olla tuleb natuke väiksemalt mõelda. mul on küsimus äh,. äh nimelt Brüssel ei maksa mit-, toetusi mitte ainult tootmiseks, vaid ka miljoneid selleks, et liha toitmisele reklaami teha, nagu näiteks äh, Euroopa reklaamikampaania Wonderful Beef. kas te kavatsete ka selliseid toetusi lõpetada? no eigenlijk niet. ei no tegelikult mitte, ausalt öeldes. ma kavatsen juhtida ja rakendada sellist poliitikat, millega veisekasvatus oleks kestlik ma toetan seda poliitikat, mille puhul loomade heaolu on tähtis. nii loomade pidamisel, transportimisel, ka tapmisel, see on see, millega meie peaksime Euroopa Liidu tasandil tegelema. ma arvan, et see on see, millega meie peaksime tegelema. ja nüüd kõikide toetuste otsekohene lõpetamine jah, muidugi on võimalik toetusi ümber suunata, teistmoodi maksta, aga lihtsalt öelda, et lõpetagem ilma, et välja pakkuda, kuidas ja mõtlemata selle peale, kuidas see mõjutab elu maal, e, ei ole ka mõistlik. me tõesti peame siin e, ühendama erinevad poliitikad ja äh, me kõik üheskoos peame siin tõesti elu muutma kestlikumaks. me peame inimesi kaasama, kui me tahame midagi saavutada. ja tõesti, kahjuks väga palju põllumajandussektoris tegevaid inimesi on praegu raskustes ja ei soovi muutusi. me peame neid kaasama. sotsiaaldemokraadid ja Sepp Täns. Uh, aitäh, jälle selja tagant küsin. tuleksin jällegi öö, uh, jätkusuutliku äh, arengu eesmärkide juurde, kas äh, nendest on tõesti abi meie eesmärkide saavutamisel, mida me saaksime teha selleks, et liikmesriigid ka enda abieesmärgid äh, täidaks, kas on olemas mingi siduv mehhanism võimalik Euroopa Liidu tasandil, kuidas see toimiks? eelkõige mainisite te viieteistkümnendat arengueesmärki ja, ja elurikkuse probleemi Hiinas. mida see saaks ära teha elurikkusele ülemaailmsel tasandil? huvitav on näha, kui kiiresti on jätkusuutlike arengueesmärkide alane mõtlemine muutunud. ma mäletan, kui raske oli alguses sellealane töö ning nende kolme stsenaariumi äh, paikapanek, nüüd aga räägitakse ainult esimesest stsenaariumist, mida ma väga tervitan. konkreetsemalt teie küsimus nüüd. arengu eesmärgid võtavad liikmes, võetakse liikmesriikides nii tõsiselt, et komisjon peab nüüd küsima, mida te konkreetselt kavatsete ette võtta, et need seitseteist arengueesmärki ka täita, millised on teie konkreetsed sammud. ja ma arvan, et kui soovida olla edukas järgmistel konverentsidel, olgu see siis see järgmine Tšiilis ja Glasgow's ja Hiinas oktoobris järgmisel aastal, siis me peame olema konkreetsemad nendes küsimustes. eriti see elurikkuse probleem. ma olen küsinud ka teadlaste nõuandeid ning kaks nädalat tagasi New Yorgis ütlesin ka, et probleem seisneb selles, et milline on standard, millega ennast võrrelda. heitmetega on asi lihtne, aga bioloogilise mitmekesisusega hoopis keerulisem ning ma sooviksingi, et nüüd teadlased paneks paika need standardid, mille põhjal me saame öö, koostada oma meetmed. ning siis selle põhjal saame minna Pekingisse aitäh, väga meeldiv, et te seda ütlesite, sest üks põhjuseid minu arvates, miks praegused elurikkuse eesmärgid on täitmata, on see, et meil ei ole konkreetseid eesmärke. kas te ütleksite, et ähm, Euroopa Liidu siseselt kui kliima peadirektoraadile anda suurem sõnaõigus esimese ÜPP samba üle, oleks mõistlik äh, samm, kui me soovime tagada, et Eh, Euroopa Liidu sees, kuigi me veel täpselt ei tea, milline see peamine, eh, milline see eesmärk elurikkuses võiks olla, et me suudame täita nii paremini oma elurikkuse eesmärke. ma arvan, et oleks mõistlik komisjoni sees arutada eh, seda, mis läheks esimesse sambasse, mis teise. ja kui vaadata nüüd summade erinevusi, kui me soovime, et ÜPP edasi liiguks sinna, kus me soovime, siis teises sambas peab olema rohkem manööverdamisruumi, kui praegu esimeses on. ning äh, me peame parandama seda äh, kooskõla esimese ja teise samba vahel ja kui me ei suuda veenda põllumajandussektorit läbi äh, viima muutmisi, muutusi, siis peame pöörduma teise samba poole. roheliste nimel härra Voss. aitäh, härra Timmermans Te ütlesite, et te soovite rohkem teadusandmeid, aga teadusandmed on meil olemas, meil on IPCC raport äh, ühe koma viie kraadi kohta ja see on väga selge. seal öeldakse, et me peame hakkama tegutsema, kui me soovime saavutada ühe koma viie kraadi eesmärki, seal on ka kirjas CO kahe arvutused ning äh, need näitavad, et meil on kaheksa aega, aastat aega ennem kui seitse koma, üks koma viis kraadi täis saab. seega ma küsiksin teilt, kas te kavatsete äh, võtta arvesse teadlaste seisukohti, kas te eelarves ka kasutate seda süsiniku eelarvestamispõhimõtet? tundub, et väga konkreetseid vastuseid teilt ei saa, aga millal peaks jõustuma need teie poolt ette pandud meetmed, minu arvates inimesed, kes tänavatel protestivad, soovivad seda teada, millal te tegutsema hakkate? ning teiseks, te rääkisite äh, vastuolulistest meetmetest, mida soovite kaotada. ma olen selle üle väga rahul, teil on nüüd palju võimu, teil on tohutu valdkond, vastutusvaldkond, te olete küll meeskonnamängija, aga millal te kavatsete lahti saada näiteks äh, palmiõlist, äh, sojast ja teistest äh, mitte jätkusuutlikest biokütustest, mis panustavad praegu metsade raadamisse kas te hakkate millalgi ka maksustama petrooleumi ja laevade kütust ning millal te kavatsete avaldada survet liikmesriikidele, mis ei soovi lahti saada fossiilkütustest, kuigi neil selline kohustus on? ma arvan, et meil on vaja selgeid eesmärke, selge, häid instrumente, te mainisite, et mulle, mulle seda varemgi, seega ma küsisin nõu ka ennem. võttes arvesse, mida me oleme Euroopa Liidus juba teinud, äh, siis meie eesmärgid on saavutatavad, kui kui me muudame oma eesmärgid ka konkreetsemaks, on nad veel saavutatavamad. nii, võttes arvesse kogu ebakindlust, mis valitseb nende mitte väga konkreetsete eesmärkide ümber, siis öö, äh, kui meie eesmärgid ei ole selged, siis on neid ka keerulisem saavutada. teine osa teie küsimusest, mida kavatsen mina teha, et vastuoludest poliitmeetmete vahel lahti saada? ma arvan, et me oleme astunud juba sammu õiges suunas palmiõli puhul praeguse komisjoni otsusega, aga me peame vaatama ka muid tooraineid me peame tagama, et me saame lahti sellistest meetmetest, mis äh, vastu töötavad. meil on vaja rohkem äh, andmeid, et äh, teada, mis toimub, aga meil on vaja ka koostööd rohkem päritoluriikidega, sest neilgi on omad seisukohad selle kohta, milline on õiglane kaubandus ja millised peavad olema suhted Euroopa Liiduga. mind väga julgasta, julgustavad teatud arengud, eriti Aasias meil on vaja vältida ka seal metsade raadamist selle tootmise jaoks. aga kokkuvõttes peame me tulema välja selliste õigusaktidega, mis ei aita kaasa edasisele metsade maha raiumisele, see on vältimatu. Te küsisite ka, millal ma kavatsen tegutsema hakata. nii kiiresti kui võimalik. ma tean, et ühiskond peab asja väga kiireloomuliseks, aga kui me hakkame puusalt tulistama ja midagi läheb valesti, siis jõuame kuskile, seda on näidanud ka minu viimase aasta kogemused. kui me tõesti soovime seda üleminekut ja soovime seda võimaldavat õigustikku, siis peame me olema ka hästi ette valmistatud, äh, viima läbi kõik mõjuhinnangud, mis on vajalikud, see annab meile palju rohkem usaldusväärsust ja võimalusi tegutseda, aga kui te küsite, millal, siis ma ütlen nii pea, kui me oleme ettevalmistustega valmis. aitäh! see öö, äh, oli nüüd vastus CO, ei olnud vastust CO2 eelarvele Saksamaa keskkonnaagentuur arvutas välja, et ühe tonni CO2 õiglane hind on sada kaheksa eurot. siis seeläbi makstakse, makstaks ligniidi ja kivisöe reostus kinni. Teie aga teate väga hästi, et selle otsuse jaoks on vaja ühte, ühehäälsust nõukogust, aga teil oleks võimalik mõjutada äh, Eh, seda, et kehtestataks miinimumhind süsinikule ETS-is, mis oleks vähemalt nelikümmend eurot, ma ei küsinud, millal te kavatsete tegutsema hakata, ma küsisin, millal meetmed jõustuvad. millal me näeme CO kahe vähenemist? siis see õiglase ülemineku fond kui te panete paika kindla ajakava kivisest loobumiseks, siis sellest oleks palju kasu. kõigepealt, ma ei arva, et oleks mõistlik kehtestada süsiniku miinimumhind, ma arvan, et hind areneb õiges suunas ja ma olen üsna kindel, et see areng jätkub. teiseks, millal otsused jõustuvad, see on küsimus nii minule, aga ka teile. see sõltub sellest, millal õigustik parlamendis ja nõukogus vastu võetakse. vähemalt oma kogemuse, kogemuste põhjal võin ma öelda, et võimalused on paremad, kui ollakse hästi ette valmistatud ja tegutsetakse faktide põhjal, mitte puusalt tulistades, aga ma ootan teie parlamendi toetust, et tõesti ambitsioonikad eesmärgid, mida kodanikud meilt soovivad ellu rakendada. vabandust, viimane küsimus läks meelest see tingimuslikkus õiglase ülemineku fondis. ma arvan, et me peame tagama, et et mitte miski ei oleks meie tegevuses vastuoluline, esiteks, ja teiseks, kui me soovime veenda Euroopa kodanikke, et äh, maksumaksja raha peaks minema sinna üleminekusse, siis me peame neile tõestama, et see üleminek liigub õiges suunas ja me sõltume vähem fossiilkütustest ja vähendame heitmeid minu arvates ei ole mitte midagi valet selles, et me paneme tingimused juurde nendele rahadele, mida me kulutame sealt fondist selleks, et kaasajastada Euroopa majandust. aitäh, Andreas Glöck, Renew fraktsioon. lugupeetud volinik, lugupeetud äh, asepresidendi kandidaat äh, Timmermans, äh, ETS on edu edukas ja kõik äh, eduka osad on, äh, ETS-i osad on saavutanud enne oma eesmärgid ja need äh, sektorid, mis ei ole ETS-is, ei ole oma eesmärke saavutanud. ja ETS toob kaasa selle, et CO2 heitmed vähenevad ja, ja sertifikaatide arv vaheneb igal aastal. CO2 maksuga me seda ei saavutaks ETS-i eeliseks on see, et ei dikteerita ette, milliseid tehnoloogilisi lahendusi kasutatakse. ETS on avatud kõikidele tehnoloogiatele, majand- ja see on säästev lahendus kliima soojenemise peatamiseks. ökoloogia ja majandus peavad käima käsi käes kui me tahame saavutada e-, oma eesmärke, aga tegutsema tule, tegutseda tuleb Euroopa Liidus ja ka mujal maailmas. oleme rääkinud juba süsinikumaksust piiridel ja, aga mida mõtlete, kui me hakkaksime laiendama ETS-i kolmandatele riikidele väljastpoolt Euroopa Liitu, kes tahavad selles osaleda ning saaksid äh, siis selle kaudu vältida äh, nende toodete maksustamist süsinikumaksuga piiril äh, ja mida te arvate, millised, äh, mis sellest mõttest, millised riigid võiksid osaleda või piirkonnad, Kanada, California ja nii edasi näiteks, mis iganes. me peame mingil hetkel langetama valiku, et kuidas me kanname hoolt selle eest, et meid ei karistata nende sammude eest, mida meie astume, et äh, meiega hakkaksid konkureerima tooted nendest riikidest, kust ei võeta vajalikke meetmeid. nii et meil on põhimõtteliselt kaks valikut, kas me veename teisi sedasama tegema ja ütleme, et kui te osalete ETS-is ja vähendate heitmeid ja nii edasi ja nii edasi, siis olete meie kaubanduspartner ning me ei pea hakkama mingisuguseid korrigeerivaid meetmeid süsiniku jalajälje küsimuses rakendama piiril kehtestatud maksu abil, kui te aga ei tee seda, siis me peame süsiniku jalajälje erinevust korrigeerima, rakendades vastavaid maksumeetmeid piiril. ja see on, see on meie alte valik ja ma arvan, et see on täiesti kooskõlas WTO eeskirjadega. aga ma arvan, et mõlemat lähenemist saab kasutada, et kas osaleda süsiniku jalajälje vähenemises ETS-ist osaledes või muul moel Äh, selleks, et mängureeglid oleksid äh, võrdsed ja kui mängureeglid ei ole võrdsed, tuleb äh, maksustada piiril. mulle väga meeldib teie vastus, aga te olete rääkinud siin tehnoloogiale avatud lahendustest juba varem ja olete rääkinud ka vesinikust juba varem, vesinik on tõesti väga huvitav, eriti kui me räägime energia salvestamisest. aga põlemismootor äh, kasutab seda, mida sinna sisse panna, aga meil ei ole praegu vesinikustrateegiat. kas töötate välja äh, süsinikustrateegia, milline on teie avaga ja kas see on tõhus ning aitab süsinikdioksiidi heidet vähendada? ja süsinikustrateegia kallal kindlasti asume tööle, ma arvan, et me saame saavutada liidrirolli selles valdkonnas, kui me tegutseme kiiremini kui varem. vesiniku puhul energiakadu ei ole, kui me seda ladustame. oma unistustes looksin ma partnerlussuhted Aafrikaga peamiselt Põhja-Aafrikaga ning me saaksime salvestada üüratutes kogustes äh, päikeseenergiat, salvestada seda vesinikku, siis transportida seda vesinikku mujale maailma, kasutades olemasolevaid vahendeid. tegelikult ei ole nii raske kasutada äh, torujuhtmeid, mida kasutatakse gaasi jaoks, vesiniku jaoks. LNG äh, terminale saab ka kasutada vesiniku jaoks ja see on minu unistus. kui me ei põimi oma süsteemi sisse võimalusi Põhja-Aafrikale, siis äh, see õõnestab meie tegevust ning nõrgestab meie jalgealusid. vesinikutehnoloogias äh, peitub suure, üüratu potentsiaal. me võiksime jõuda olukorrani, kus äh, vesi, vesinik on, on kütus, mis tagab meile ka konkurentsivõimelise terasetööstuse. üüratuid võimalusi peitub vesinikus suur tänu ja viimane küsimus teie kuulamisel, härra Timmermans ja Peeter Liiselt. suur tänu, äh, härra esimees, suur tänu, härra Timmermans. Äh, mina ei ole ka sajaprotsendiliselt rahul, nagu nii mõnedki teised kolleegid, põllumajandust ja ETS-i puudutavad vastused võiksid olla natukene rohkem mulle meeltmööda, aga noh, siiski olete valmis endale kohustusi võtma ning äh, ma toetan seda, et olete valmis koostööd tegema Valdis Dombrovskisega tööstuse küsimuses toetan noh, sinu, teie lähenemisviisi, et te eh, võtate tõsiselt Ursula von der Leyeni eh, sõnavõttu eesmärkide osas. me tahame saavutada vähemalt viitekümmet protsenti, eelistatavalt viitekümmet viit protsenti. Eh, teadus piire ei austa, me oleme siin palju teadusest rääkinud, teie peamine ülesanne on veenda teisi partnereid ülejäänud maailmas, et nemadki oleks valmis rohkem tegema Äh, me oleme väga palju rääkinud Gretast äh, ähm, ja ta ei ole praegu äh, küll Euroopas, aga, aga, aga kas olete valmis omalt poolt investeerima ka sellesse, et kolmandaid riike veenma selles, et tuleb teha midagi enamat? nagu ütlesin oma sissejuhatavas sõnavõtus, ma arvan, et üks suur osa minu rahvusvahelisest tööst ongi veenda teisi, et teised valiksid sama suuna ja ma pean ütlema, et isegi need inimesed, kes, need riigid, kes väidavad, et äh, nad ei taha tegutseda nii kiiresti, tegelikult äh, juba teevad plaane ning äh, juba võetakse nende tööstuses muutusteks meetmeid, nii et nii pessimistlik ma ka ei oleks. praegu on puudu kõige rohkem poliitilisest tahtest ja kui see on kõige suurem kaigas meie kodarates, kõige suurem takistus, siis käia rahvusvahelistes, rahvusvahelistel konverentsidel, demonstreerida meie näiteid, teha omalt poolt pakkumisi võrdsete mängureeglite ning kaubavahetuse seostega seoses. kõik sellised algatused võiksid olla veenvad, ma arvan ja ärgem unustagem seda, et mujal maailmas toimuv äh, ja kliimamuutus on, on šokeeriv kõigile. vaadake, äh, mis toimub äh, linnades ja mis toimub Hiina linnades, kui ei hakata kohe meetmeid võtma, siis põhimõtteliselt inimesed lämbuvad ära sinna ja see, mis toimub meie bioloogilise mitmekesisusega, see, kui me tõesti analüüsime seda, üks miljon liiki kaob kaheksast miljonist liigist, no see on ju kohutav. aga ma kutsuksin üles ettevaatlikkusele, mitte teid, sellepärast et ma tean, et teie ei esita selliseid väiteid aga äh, ma tahaksin kutsuda, e-, kutsuda ettevaatlikkusele neid, kes väidavad, et äh, et teised peaksid tegutsema enne meid, kuna meie vastutame ainult üheksa protsendi heitmete eest. ei, nii see ei ole, kui meie saame olla eeskujuks, kui meie saame näidata, et et äh, sellised teod löövad, loovad töökohti ning on, on tõhusad, siis see on kõige veenvam argument üldse. ja mina tahan selle nimel tööd teha olgu siis tegemist kas mingi tööstussektoriga või valitsusega või piirkondliku valitsusega Ameerika Ühendriikides, ma olen valmis kõiki veenma. ja see pakt, mida ma tahtsin saavutada ka meie ühiskonnas, kõik meie ühiskonnas tuleb kaasata sellesse töösse. kui seda peetakse millekski, mida Brüssel või Berliin peale surub, siis ei saa sellest ka asja. aga kui inimesed tunnevad omanikutunnet, nad saavad, et nad saavad sõna sekka öelda ning protsessi mõjutada, siis ma arvan, on edu igati võimalik me ei saa konservatiividele kunagi äh, päris meele järgi olema, nii et äh, teie esimest kommentaari võtaksin küll komplimendina. aitäh ja ma arvan, et Rahvapartei on valmis selles küsimuses teiega koostööd tegema. aga mainisite inimesi ka Euroopas, aga ma arvan, et ka inimesed väljaspool Euroopast, ka neid on kergem veenda, kui me ei räägi mitte ainult reguleerimisest ja eeskirjadest ja see üks äh, seadusandlik ettepanek äh, peab tühistama mõne teise ettepaneku, äh, sellest te ka ei rääkinud täpselt võib-olla natukene äh, rohkem eeskirju kliima jaoks, äh, aga võib-olla peaksime ka konkreetsemalt paika panema äh, need eeskirjad, mis on kliimasõbraliku tehnoloogia arengut pidurdavad ning need tuleks tühistada. ja, ja ma toetan seda täielikult, aga minu viimase viie aasta kogemused, ka siis, kui ma parema reguleerimise töörühma juhtisin, siis kutsusin, esitasin väljakutseid liikmesriikide parlamentidele ja soovisin nimekirju sellest, mida te tahate, et me tühistaksime, siis tegelikult ähm, neid nimekirju eriti ei tulnud. jah, ma arvan, et paremini reguleerida saab, jah, ma arvan, et saab rohkem äh, sihipärasemalt reguleerida ja ma arvan, et korralike mõjuhinnangute ning äh, järelevalveorganite kaudu äh, saab paremat e-, reguleerimist saavutada ning ma arvan, et me peame läbi vaatama mitmeid õigusakti paljudes valdkondades ning analüüsima, kas need on eesmärgipärased. võtame näite näiteks meie energiadirektiiv me ei ole sellega jõudnud sugugi kuhugi, kuhu me tahaksime jõuda, seda tuleb uuesti üle vaadata. ja ma tahan, et meil oleks võimalus vähemalt ette näha kerosiini maksustamist. ma ei saa aru, miks see energiaallikas peaks olema maksustamise alt välja jäänud. võib-olla me päris ei ole üksmeelele jõudnud, aga, aga kuidagi peab igal juhul lennundussektor aitama kaasa heitmete vähendamisele. kas ETS-i või maksustamise kaudu, neid ei saa jätta päris kõrvale nii et mina igal juhul toetan kahel käel paremat reguleerimist ja õigusaktide tühistamist, kui meil neid enam vaja ei ole, me oleme selle tööga juba pihta hakanud. mina olen igal juhul teie toetaja selles võitluses. aga äh, need, kes seda soovivad, peavad andma meile nimekirja sellest, äh, mida nad soovivad saavutada ja siis ma arvan, on kõike võimalik saavutada. aitäh ja nüüd siis teie lõppsõnavõtt, viis minutit. suur tänu lugupeetud äh, esimees. ma tean, et äh, aeg on hiline ja tõenäoliselt on teil targematki teha, kui minu juttu kuulata veel viis minutit, aga siiski tahan lõpetuseks oma sõnumi edastada. viimase kümne-viieteistkümne aasta jooksul on äh, olnud meil arutelusid Euroopa Liidus, Euroopa Liidu üle, et milleks Euroopa Liit hea on ja mõnikord on olnud isegi arutelud äh, teemal, sel teemal ja selle tulemusena on äh, ühe liikmesriigi kodanikud otsustanud Euroopa Liidust lahkuda. mul on sellest äärmiselt kahju. aga sellega pannakse koorem meie õlule, meie peame näitama Euroopa kodanikele, milleks Euroopa Liit on hea. ja ma arvan, et äh, kui on üks üks valdkonda, kus me saame näidata seda, siis see on see, kuidas me muudame oma ühiskonnas kestlikuks ühiskonnaks. ma tõesti usun äh, siis äh, usun, et see on valdkond kus, kus üle üheksakümne protsendi eurooplastest äh, üle üheksa kümnest eurooplasest tahavad, et me kliimaküsimuses midagi Euroopa tasandil ette võtaksime. ja see on äh, ainulaadne võimalus teile ja minule näidata, mida me suudame. et me suudame ühiskonnale aidata äh, saavutada seda enesekindlust, mis aitaks meil muutuda kestlikuks maa, kestlikuks ühiskonnaks, mis on eeskujuks teistele. meie saame olla juhtiv kontinent, kes viib maailma helgema tuleviku ja kestlikuma tuleviku suunas. ma arvan, et see on võimalus, millest peame kinni haarama või siis äh, laskma sel minna ja seda tuleb teha praegu. kahe tuhande viiekümnenda aastani on palju aega. aga kui me ei saa õigusakte sellel ametiajal viima, järgneva viie aasta jooksul paika, siis ei saavuta me kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärke ei iial ja kahe tuhande viiekümnenda aasta eesmärkidest rääkimata. kui me ei saa esimese saja päeva jooksul oma üldsuuniseid paika von der Leyeni komisjonis, siis me ei saa õigusaktidega ühele poole järgmise viie aasta jooksul. järgneva saja päeva jooksul pärast esimest novembrit on teil ja minul ühine vastutus need asjad paika saada. kui ma vaatan, mida meie lapsed meist tahavad, kui ma vaatan, kuidas meie ühiskond on pahatihti meeleheitele aetud, kus kõigil on tunne, et keegi ei juhi seda rongi, milles istume siis seda suhtumist tuleb muuta ja me suudame seda teha Euroopa tasandil, Euroopa, pakkudes Euroopa lahendusi Euroopa väljakutsetele ja kui me teeme seda hästi Euroopas, siis see mõjutab kindlasti ülejäänud maailma. mina usun, et see on teie kätes. Teie suudate selle teoks teha Gathering Storm raamatus Churchillilt kirjutas ta tuhande üheksasaja kolmekümnendatest aastatest ning äh, ta leidis äh, ühe luuletuse rongist, kus äh, rongijuht oli jäänud magama ja see, selles luuletuses räägitakse sellest, et kuidas rong tormab ja kus uni on uinutanud selle rongijuhi, kus äh, tuled vilguvad, aga tegelikult äh, juhib rongi surm. meie peaksime äh, kandma hoolt selle eest, et see kujund ei saaks teoks, et meil oleks siiski ärkvel rongijuht, kes teab, kuhu ta sõidab ja kellel on kaart sellest, kuhu minna. see on teie ülesanne ja mina annan endast parima, et me saavutaksime selle ülesande ühiselt, me saame pakkuda Euroopale tulevikku, mille üle meie lapsed on uhked. aitäh!